Good morning, colleagues um.... tere hommikust, kolleegid. alustame nüüd päevakorrapunktiga number üks. kinnitame päevakorra. tahaksin pakkuda välja mõned muudatused päevakorda. punkt üksteist A eh, puudutab eh, eh, memorandumit IT-süsteemide kasutamiseks õigussüsteemide eh, käsutusse andmine, kui sellele vastulauseid ei ole, siis on muudetud kujul ka eh, kinnitatud eh, meie päevakord, meil ei ole kaeli horvaadi keelset tõlget, täna meil on kell kümme ka elektrooniline hääletus. palun võtke oma kaardid kaasa kell kümme Eh, siis eh, protokollide kinnitamine kahekümne kaheksandast, kahekümne üheksandast novembrist ja viiendast detsembrist eh, ning kui keegi vastulauseid ei esita, siis kuulutame need kinnitatuks. jätkem, mingem nüüd päevakorrapunkti neli ja viis juurde, kus räägime riigi sisemise riigist lahtumise süsteemi muutmisest. Radias de Mera on teinud väga tõsist tööd, läbirääkimised peaks võimalikult eh, kiiresti lõppema ning annan nüüd talle sõna, et ta saaks eh, meile rääkida kolmepoolsete läbirääkimiste praegusest olukorrast. Teil on sõna. suur aitäh teile, härra esimees. ennetava küsimusena tahaksin väljendada oma solidaarsust äh, Suurbritannia elanikega, kodanikega, nende äh, valitsusega seoses kohutava terrorirünnakuga, mis tabas Londoni linna möödunud laupäeval. tahaksin väljendada ka sügavat kahetsust sellepärast, et äh, Suurbritannia võimud nii pikalt võtsid aega eh, minu kaasmaalase hukkunu härra Echeverria isiku kinnitamiseks, ta hukkus neis rünnakutes, kes ründas rula käes terroristi, rahu tema põrgule ning rahu ka kõigile teistele ohvritele nüüd see, mis puudutab päevakorda, tahaksin komisjonile öelda, meie komisjonile, et äh, oleme nüüd läbi viinud kolmel korral kolmepoolsed läbirääkimised, neljas äh, läbirääkimiste voor toimub Strasbourgis järgmisel nädalal. Äh, toimunud on kümme tehnilist kohtumist ning üks neist on mitteametlik ja see toimub täna hommikul oleme juba äh, üle vaadanud äh, nii sisenemiste ja väljumiste raporti kui ka Schengeni piiride raporti ning tahaksin teile öelda midagi, mida teine, teile seni pole öelnud, ehk siis äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel arutasime neid küsimusi kolmekümne esimesel mail. rääkisime Schengeni piiride koodeksist ja muudatusettepanekud vaatasime üle ja rääkisime sellest abc eh, eh, sisenemisest eh, seoses Euroopa kodanikega, arvan, et varsti leiame eh, ka lahenduse, kokkulepitud lahenduse sellele küsimusele, selles, sest oleks äärmiselt ebaõiglane, kui Euroopa Liidu kodanikud ei saaks nendest eelistest kasu, mis laienevad kolmandate riikide kodanikele Euroopa Liidu sisenemisel ning äh, kolmas, äh, teine küsimus, mida me arutasime, puudutab äh, li-, riigivõimude ligipääsu teatud andmetele, kus arutasime kümnenet kompromissi muudatusettepanekut, mille saime nõukogult. ning ütlesime Bruni eh, protsessi juures, et eh, see peaks olema lõppemas. Eh, nõukogu soovib öelda, et protsess on käivitunud, meie soovime öelda, et protsess on lõppenud, meie soovime parlamendis öelda, et protsess on lõppenud. samuti me arutasime andmete kinni Äh, andmete säilitamist äh, ning andmete kinnihoidmist nii-öelda ning äh, nagu ma ütlesin, Euroopa Parlament jääb oma seisukohtade juurde. kaks kuni neli aastat võib andmeid säilitada, kuid nõukogu soovib säilitada neid viis aastat erinevalt esmasest ettepanekust see puudutab spetsiifilisi biomeetrilisi andmeid. samuti rääkisime eh, kahepoolsetest kokkulepetest ning eh, siinkohal me ilmselt eh, paneme paika ka viie aasta, viieks aastaks ülevaate klausli, kuid see küsimus on endiselt avatud. ning mis puudutab viimast päevakorrapunkti, mis eh, on seotud eh, sissenemisõigusest keeldumisest, eh, siis nõukogu räägib biomeetrilistest andmetest, meie aga mitte, nii et kogu see küsimus on veel endiselt avatud ning üritame leida endiselt kompromissi üldiselt olen ma optimistlik, härra esimees, ning arvan, et meil on võimalik jõuda kokkuleppele varem või hiljem e,, igatahes enne Malta eesistumise aja lõppu. igatahes tahaksin sekretäriaati paluda teie lahkel loal, et me ei e, näeks ette ainsatki poliitilist e, triloogi kahekümne kuuendal ega kahekümne seitsmendal, sest mul on sel ajal kohustusi, millest praegu pikemalt rääkida ei soovi, kuid mis on minu jaoks äärmiselt olulised. minu poolt on see kõik ja suur tänu teile, kui soovite esitada küsimusi, siis äh, üritan heal meelel vastata neile. suur aitäh, Augustin, ja see, mida ütlesid Londoni rünnakutest äh, võtame seda kindlasti arvesse ning ka neid kuupäevi, mida sa mainisid. kas äh, keegi kolleegidest soovib äh, sõna võtta? kas soovite midagi öelda eesistujatelt või komisjonilt? eesistuja Erik soovib midagi öelda, palun. suur tänu ma sooviksin samuti tänada härra Dias de Merat tema sõnavõtu eest. omalt poolt sooviks ma veel kord rõhutada, et oleme väga pühendunud nii nõukogu esindajana kui ka eesistujatena, et me selle teemaga äh, saaks lõpule enne eesistumise lõppu, et meil oleks võimalik teiega sellest veel rääkida, et kokkulepet oleks võimalik saavutada ning sooviksin tänada veel kord äh, juhatajat ning ka variraportööre tehtud töö eest. ootame järgnevaid, erinevaid kohtumisi, et me suudaks lõpliku kokkuleppeni jõuda enne Malta eesistumise lõppu. suur tänu teile. kui keegi teine sõna ei soovi, siis sooviksin tänada härra Diasemerat äh, tema tõhusa töö eest selles äh, küsimuses, selle raportiga ning võtame ka teie poolt mainitud kuupäevi kindlasti arvesse. ning lähme liidu viisa eeskirja juurde. Äh, äh, annan härra Lobeda Aguilarile võimaluse nüüd istuda, et me saaks kohe tema sõnavõtu juurde minna. Äh, suur tänu teile. suur tänu, et näitasite üles nii suurt äh arusaama jäi natukene hiljaks, jah. tahtsin siis rääkida aga äh, sellest, äh, kuidas on praegu lood viisaeeskirja ümbervaatamisega, kõigepealt äh, ma tervitan seda võimalust, see oluline seadusandlik tekst uuesti läbi vaadata. mul on hea meel ka selle üle, et tänasel istungil komisjon loodetavasti kasutab võimalust öelda, et kaardistada tuleb äh, need äh, raskused, mis äh, praegu selle teemaga kaasnevad. tegelikult algusest peale on üles näidanud vastupanu nõukogu koostöö osas parlamendiga. see on fakt, ei ole olnud mitmetel põhjustel näha head koostöövaimu. kõigepealt komisjon esitas viisaeeskirja uuesti sõnastamise ettepaneku neli aastat tagasi. toonane poliitiline kontekst äh, oli hoopis teistsugune kui see, äh, milles tegutseme praegu. viisaeeskiri äh, joonistati välja meetmena, mille eesmärgiks oli siis inimeste vahelise liikumise ja majanduse hoogustamine, seda kriisi ajal, kuid hiljem Äh, lükati teele kõikvõimalikke takistusi äh, selle nõndanimetatud äh, pagulaskriisi ja terroriohu pärast. nii et tegelikult see viisaeeskirja uuesti sõnastamine sai tugeva põntsu ähm, sellest hüs-, hüsteeriast, mis on nüüd tekkinud pärast neid jubedaid terrorirünnakuid aga õhustik on muutunud igal juhul. näiteks äh, täiesti on kadunud äh, turismiviisa, samas me tahame ju toetada äh, turismi ja inimestevahelisi suhteid, tegelikult oleks oodanud suurenemat dünaamilisust äh, komisjoni ettepanekust, kuid see on äh, täiesti äh, kadunud areenilt. ja ning lisaks sellele on äh, kiiva jooksnud see asi ka sellepärast, et ähm, jutt on väidetavalt sellest, kas humanitaarviisat kaasata või ei. kuid tegelikult ei ole nõukogu üles näidanud mitte mingisugust koostöövalmidust mitte ainult selles punktis, vaid ka paljudes teistes punktides. Ähm, meie jaoks ei ole see olnud aga mitte kunagi nii äh, äh, mustvalge see teema me ei ole kunagi öelnud, et kui ei ole nõukogu valmis humanitaarviisat kaasama ja meie enam edasi ei räägi, ei. me oleme alati olnud valmis minema kompromissile selleks, et äh, leida tupikust väljapääs. aga me oleme näinud, et nõukogu on veendunud olnud vastu ka igasugustele konstruktiivsetele aruteludele selles küsimuses. Äh, Koreper on võtnud vastu mitu ametlikku seisukohta ja öelnud, et Euroopa Parlament et kui nad ei loobu kõikidest muudatusettepanekutest viisa eeskirja osas, siis kompromissile ei minda ja kogu asi külmutatakse. raportöörina räägin siis, et mina ei ole valmis loobuma kõikidest muudatusettepanekutest, mitte ainult humanitaarviisa osas, minu meelest ei saa olla see eeltingimuseks edasisteks aruteludeks. kui nüüd äh, argumendiks on see, et äh, see dokument ei ole õige koht, kus rääkida humanitaarviisadest, äh, siis me oleme selgelt öelnud, et tuleb esitada küsimus komisjonile. kas te olete valmis esitama äh, eraldi ettepaneku humanitaarviisade osas, mida on nõudnud meilt kõik humanitaarabiorganisatsioonid, inimõiguste eest võitlejad, isegi advokaadid ja kirikud kes ikka ja jälle on palunud, et Euroopa Parlament äh, mingisuguse juriidilise äh, tee sillutaks Euroopa Liidu jaoks selleks, et oleks võimalik mingisugune humanitaarviisa vastu võtta. ma olen viimastel aastatel kogu aeg seda öelnud ja enamus variraportööre on mind ka toetanud selles, sealhulgas härra Becker, äh, siis Rahvapartei variraportöör me teame tänaseks seda, et komisjon on ähm, arvanud, et ümberasustamise direktiiv peaks olema see koht, kus räägitakse äh, legaalsetest äh, juurdepääsuvõimalustest Euroopale. meie arvame, et sellest ei piisa, see on piirav äh, geograafiliselt äh, ja ka äh, arvude mõttes ja see ei ole äh, sobiv koht äh, see ümberasustamise dokument, kus see humanitaarviisa küsimus lahendada, aga viimasel tehnilisel kohtumisel öeldi, et äh, tehakse edasisi, peetakse edasisi arutelusid selles osas ja hiljuti kohtusime volinik Avramopolusega, kus äh, ja ka Timmermans oli seal ja nõudsime seda, et komisjon peaks võtma endale selge kohustuse humanitaarviisad äh, kaasata siis vähemalt ümberasustamise dokumenti, aga nõukogu jaoks ütleksime, et meie tahaksime, et äh, seostataks äh, omavahel viisa eeskirja küsimus ning tagasivõtu küsimused sellest me võime omavahel veel rääkida ja me oleme valmis eh, jõudma kompromissile. aga komi-, nõukogu eh, vastuseis ei piirdu mitte ainult eh, ehm, humanitaarviisa osas, vaid ka perede taasühindamise ja kohustusliku esindatuse küsimustes. midagi tuleb teha nende nii-öelda hallide aladega vähemalt nelisada üheksakümmend neli on neid, ehk nimelt eh, need, eh, et liikmesriigid ei ole esindatud nendes pealinnades, mille eh, kodanikel on kohus, viisakohustus. ja see kohustuslikkuse esindatuse küsimus lahendaks selle, sellega me saaksime humanitaarviisade küsimuse ka lahendada. Malta eesistumine hakkab muuseas lõppema ja tahaksin äh, tänada neid nende jõupingutuste eest, mida Malta on üles näidanud. Nad on olnud valmis äh, vähemalt üritama leida konstruktiivset lahendust, me oleme näinud järjestik-, vastastikku nüüd eesistujaid, kes ei ole absoluutselt olnud valmis minema kompromissile parlamendiga, aga kui parlament, kui öö, komisjon näitaks üles natukenegi konstruktiivsust ja komisjon neid aitaks, siis oleks veel võimalus jõuda kokkuleppele eraldiseisva äh, kokkuleppe osas humanitaarviisade küsimus, kas siis ümberasustamise all või täiesti eraldi. Euroopa Parlamendi läbirääkimiste meeskond on valmis leidma lahenduse, et see nii läheks, et see kokkulepe oleks võimalik saavutada ja et meil lõpuks õnnestuks see asi lõpule viia. nõukogul ja komisjonil mulle meeldiks see, et neil on midagi öelda selle kohta, mulle tundub, et natukene on asjad hakanud muutuma humanitaarviisade osas, varem ütles äh, nõukogu väga selgelt ei, nüüd on see seisukoht natukene pehmenenud, on öeldud, noh, vaatame, läbirääkimised äh, viisaeeskirja umbe-, äh, uuesti sõnastamises võivad jätkuda ka ilma selle humanitaarviisata aga nõukogu on seadnud kõik tegelikult praegu sellesse sõltuvusse. parlament on valmis minema kompromissile humanitaarviisade osas, kui nõukogu on valmis minema kompromissile näiteks äh, perede taasühendamise küsimuses. ma vabandan, et ma nii pikalt rääkisin, aga ma arvan, et see on oluline. ja ühte tahan öelda veel väga selgelt. sekkub härra esimees. härra Lopes Aguilar jätkab. komis-, nõukogu ei ole näidanud üles mitte mingisugust äh, soovi meie valdkonnas seadusandlust äh, vastu võtta, kui ei ole just tegemist äh, praeguse seadusandlusega võrreldes äh, vähikäiguga. täiesti vastuvõetamatu. härra esimees ütleb, et meil tulevad varsti siin hääletused täna ja enne seda veel proua Lauristini punkt, aga Monika Holmeier on soovinud sõna härra Pekkeri nimel ja siis Gerard Dupre ja siis järgmine päevakorrapunkt, Monika Holmeier, palun austatud härra esimees, kallid kolleegid, ka mina pean humanitaarviisad, mida annab välja ka minu koduriik, väga positiivselt, aga tõesti, see on vale dokument, kus sellest rääkida. rahvapartei on jätkuvalt sellel seisukohal ja positiivse lahenduse leidmiseks äh, ei tohi äh, siin ohvriks tuua äh, selle, et äh, äh, seatakse ohtu turistide ja näiteks äriviisad. härra Beckeri seisukoht on väga selge ja ka teiste Rahvapartei kolleegide seisukoht on selge, et meie tahaksime, et turistid äh, ja ärimehed saaksid lihtsustatud viisasüsteemi ja minu meelest on natukene see olukord hüsteeriline me ründame liikmesriike ühelt poolt sellepärast, et nad ei ole võtnud piisavalt julgeolekumeetmeid kasutusele, et ja samas kritiseerime neid siis ettevaatlikkuse eest, aga humanitaarviisa tegelikult äh, puutub sellesse asjasse äh, väga vähe, kogu see asi on natukene kallutatud, mul on jäänud selline mulje, et on liikmesriike, kes on valmis humanitaarviisa välja andma, Euroopa Kohus muuseas on ka otsustanud, et Euroopa Parlament ei saa aga peale suruda seda liikmesriikidele, äh, liikmesriikide pädevuses äh, on see asi ise otsustada ka ülejäänud äh, lahendamata punktides ütleksime härra Beckeri nimel näiteks nagu äh, perekonnaliige, äh, kaasnevad õigused, Euroopa Liidu liikmesriikide kohustuslik esindatus äh, viisakohustusega riikides, on ilmselt võimalik leida kokkulepe ja humanitaarviisa küsimus tuleb kas siis ümberasustamise või muu all lahendada, minu meelest see ümberasustamine äh, on tegelikult päris hea dokument ja osaliselt ta selle humanitaarviisaga ju tegelikult kokku käib sisuliselt ja Euroopa Liidu ja pagulaste jaoks oleks väga oluline, kuid ma hoida, hoiaksin selle lahus sellest dokumendist, et turistide ja äh, äriringkondade esindajate olukorda lihtsustada. Need inimesed, kelle suhtes eh, liikmesriigid ei suuda isikut tuvastada, loomulikult ma saan aru, et liikmesriigid ei taha nendele viisat anda, eh, sellepärast et kui peaks siis tulemuseks olema see, et toimub järjekordne rünnak, siis me muidugi eh, liikmesriike jälle süüdistaksime. nii et me peaksime olema mõistlikud, aga reisivabadus ja reisivõimalused tuleb tagada, silmas pidades muidugi julgeoleku äh, kaalutlusi, aga ka pagulastele tuleb äh, eraldiseisvas seadusandluses äh, luua legaalsed juurdepääsukanalid. Helga Stevens äh, saab sõna ECR-i nimel, kes mul enne jäi kahe silma vahele ja siis Gerard Dupre, Helga Stevens, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, tere hommikust kõigile! ma olen väga pettunud selles dokumendis tegelikult. eesmärgiks äh, oli äh, viisaeeskirja uuesti sõnastamine, selle reform ja taheti lihtsustada äh, viisamenetlust kodanike jaoks taheti luua siis veebilehekülg, mille läbi on võimalik saada kogu info viisade kohta ja esitada taotlus siis taheti hakata tuuma siia sisse, tooma sisse ka humanitaarviisasid, kuigi komisjon oli algusest peale selle vastu. humanitaarviisad on siis viisad, mis antakse välja kolmandate riikide kodanikele, kolmandate riikide konsulaatides, mis annavad siis juurdepääsu Euroopa Liidule sissesõiduõiguse. juriidiliselt ei ole see aga võimalik eh, siia alla tuua Euroopa Kohus hiljuti otsustas, et ei ole võimalik liikmesriike sundida äh, selleks. me ei saa panna nendele kohustust äh, humanitaarviisasid välja anda. Äh, probleem on siin otseselt seotud varjupaiga süsteemidega see ettepanek tuleks tagasi võtta, nii nagu nõukogu palus, aga seda aset ei leidnud. ja nüüd on siis olukord, kus komisjon ja nõukogu on vastu ja mulle tundub, et ka tegelikult väga palju variraportööre ei ole päris nõus sellega, kuidas need asjad on läinud. nii et ma kutsuksin teid, härra raportöör, veel kord üles, võtke välja kõikvõimalikud viited humanitaarviisadele ja jätkake ähm, aruteludega. oleks häbiväärne, kui seadusandliku mandaadi lõpuks ei ole me saanud selle asjaga ühele poole. suur tänu ja nüüd lõpetuseks Jüri Aart Tüpre suur tänu, härra esimees. ma alustaksin sellest, et tänan meie raportööri ja va-, äh, variraportöörina oli mul võimalus näha, kui palju ta on pühendanud aega ja äh, energiat sellesse dokumenti ja on teinud koostööd kõikide variraportööridega ja tõesti, ma tahaksin teda kogu hingest tänada. ja nüüd see olukord, äh, millesse me oleme sattunud äh,. raportööril on õigus nimelt äh, nõukogu ei ole eriti mängu kaasa mänginud ja ei ole toetanud viisarežiimi lihtsustamist, see on täiesti selge ja tuleb jätkata arutelusid. meil on mandaat, meie komisjon on selle mandaadi meile andnud ja meie kavatseme kodanike kaitsmisega jätkata. aga erinevalt proua Stevensist e, ei ole ma valmis e, olema nõus tema seisukoha humanitaarviisade osas enamus Euroopa Parlamendis on ju öelnud selgelt, et me oleme huvitatud humanitaarviisadest, me tahame, et äh, humanitaarviisad võetakse kasutusele. nüüd on küsimus selles, millisesse seadusandlus, äh, seadusandluslikku teksti see sisse tuua on täiesti selge, et viisa eeskirjas ei ole tal kohta, sellepärast et osalt nõukogu ei taha seda, komisjon ei taha seda ja et ka kohus ütles, ütles oma lahendis äh, et äh, see ei ole see koht, aga see ei tähenda seda, et meie võitlus humanitaarviisa osas peaks vaibuma, vastupidi. nii et kas see küsimus on nüüd la-, äh, lahendatud, ei. ja et kas äh, valikuvariante enam ei ole, ei. nõukogu on juba esitanud muudatusettepanekuid ümberasustamise osas Äh, ja rääkinud äh, sellest humanitaarviisadest selles kontekstis. Ähm, see on üks väike võimalus meie jaoks, ega see suur võimalus ei ole, aga väike võimalus siiski on ja meie peame seda, sellest uksest nüüd läbi minema. Äh, me peame esita-, ase-, ähm, osutama survet nõukogule ja komisjonile jätkuvalt, et nad teeksid oma ettepaneku, me oleme öelnud sellest algusest peale seda, nõukogu on siis natukene tulnud vastu, meie peaksime siis nüüd omakorda reageerima, võimaluse ära kasutama ja komisjonilt nõudma ettepanekut. minu ettepanek on lihtne, jätkame viisaeeskirja alaseid läbirääkimisi selle mandaadi alusel, mis me oleme saanud oma komisjonilt ja paralleelselt sellega esitame survet äh, komisjonile, et nad esitaksid ettepaneku, sellepärast et nad on ühe teise seadusandliku ettepaneku osas nõukogu avanud meie jaoks uue võimaluse. me peaksime võimalusest kinni haarama ja siis me jõuame ilmselt ka positiivse lahendusi, lahenduseni ja vot niimoodi eh, võimalik võib-olla kahel rindel võidelda ja edu saavutada nii viisa eeskirja kui ka humanitaarviisa osas. usaldan täiesti meie raportööri, kes eh, paneb minu soovi eh, äärmi, äärmiselt veenvasse vormi, sellepärast et meil on siin jah, suur võimalus praegu. suur tänu! kolleegid, aega on tõesti täna hommikul väga napilt meil ja peame edasi minema eh, eh, e-privaatsuse e e dokumendi juurde ja läheksingi kohe arvamuste vahetuse juurde selles punktis ja ilma pikema sissejuhatuseta annan sõna Marju Lauristinile, meie raportöörile, kes selle teema sisse juhatab, palun uh,. suur tänu, kallid kolleegid. tegemist on uue eraelu austamise määruse esimese tutvustusega, kõigepealt suur aitäh komisjonile. oleme selle teksti kallal tööd teinud ja oleme kokku leppinud oleme nõus sellega, et komisjon on teinud väga hea ettepaneku, millest lähtuvalt saame tööd edasi jätkata. tegemist on olulise õigusloomelise algatusega, sellepärast et see on üheks osaks, üheks täienduseks andmekaitsepaketile. üld, kus äh, kõik tugineb üldisele andmekaitse määrusele ning ajakava peab käima samuti äh, käsikäes äh, üldise andmekaitsemääruse omaga ja seetõttu oleme olnud surve all. järgmise aasta maikuuks peab asjadega ühele poole saama. seda raportit ette valmistades on, on meil olnud mitmeid ettevalmistavaid kohtumisi, kõigepealt suur tänu Euroopa andmekaitse inspektorile, artikkel kakskümmend üheksa töörühmale ja Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksi töörühmale, kellega me oleme konsulteerinud, oleme kohtunud ka üle kaheksakümne erineva sidusrühmaga, sellepärast et kui komisjon oma ettepaneku tegi, sai selgeks, et väga palju on seal vastuolusid, ähm, kui me vaatame, kes, äh, millist äh, kaitset tahavad tarbijad, tarbijad tahavad suurt kaitset, aga samas ettevõtted tahavad otse vastupidist. seoses äh, üldise andmekaitsemääruse sätetega ja nii edasi. nüüd on meil üsna selge pilt äh, sellest, millised huvid siin mängus on ja millised on nende huvide vahelised vastuolud. nüüd tunneme muret jällegi selle üldise andmekaitsemääruse ka suhtlemise pärast, see tugineb artiklile kaheksa inimõiguste konventsioonis ja nüüd meie praegune äh, ettepanek tugineb põhiõiguste harta artiklile seitse ja hõlmab kogu kommunikatsiooniprotsessi. see direktiivi ettepanek töötati välja ajal, äh, meil ei, meil ei, praegune direktiiv töötati välja ajal, millal meil ei olnud nutitelefone ja nii edasi, aga nüüd kasutame igasuguseid teenuseid nagu näiteks Messenger, Skype äh, ja nii edasi ja nüüd on see ka hõlmatud. selge on see, et tarbijad tahavad, et me tagaksime omalt poolt kõrge kaitsetaseme eraelu austamisele ja jälgimise mure äh, on tõesti suur tarbijate hulgas, aga samal ajal tuleb püüelda õige tasakaalu poole, võtta arvesse innovatsiooni, tehnoloogia arengut. tegemist on määrusega nüüd, mitte enam direktiiviga nagu varem. kui me vaatame, et meie ühtset digitaalset turgu, siis selle eesmärgiks on ühtsed eeskirjad samuti on samas võimalik arvesse võtta mõningaid valdkondi, kus liikmesriikidel on põhjendatud äh, ülimuslikud huvid, nagu näiteks äh, riiklik julgeolek, aga üldiselt äh, on kõigile selge, et määrus on õige instrument siin. meie komisjoni peamiseks ülesandeks praegusel hetkel on, on tagada see, et meie, et selle õigusakti sätted oleksid üldise andmekaitsemäärusega kooskõlas see on oluline ka ettevõtete jaoks, nemad viib praegusel hetkel äh, rakendavad üldist andmekaitsemäärust ning äh, nemad on seetõttu huvitatud, et uus ettepanek samuti oleks nende sätetega kooskõlas. me ei tahaks, et, et äh, uue määruse ettepanekuga hakatakse teistmoodi nägema ka üldise andmekaitsemääruse sätteid. peame aru saama ka sellest, et eraelu tuleb kaitsta mitte ainult info edastuses, vaid peame ka vaatama, milliseid seadmeid kasutatakse. me kõik teame, et äh, nutitelefonid meie taskutes, televiisorid meie ähm, toanurgas äh, suudavad äh, koguda infot, talletada infot, edastada infot, nagu üldise andmekaitsemääruse puhul on keskendutud privaatsuse vaikesätetele ja lõimprivaatsusele, ning äh, siin on oluline ka indiviidi heakskiit, indiviidi nõusolek. üldise andmekaitsemääruse puhul äh, võetakse rohkem arvesse äh, ettevõtete põhjendatud legitiimseid huvisid, aga siin keskendutakse eraelule, eraelu puutumatusele ja eraisikud saavad otsustada ja mõningad teemad on vastuolulised, mõningad teemad on sellised, mille puhul näiteks artikkel kakskümmend üheksa töörühm on andnud häid nõuandeid, häid nõuandeid selle kohta, kuidas paremaid lahendusi välja töötada. nüüd me jätkame oma tööd, kahe nädala pärast, kahekümne esimesel juunil kavatseme esitada täieliku raporti ja korraldada komisjonis täieulatuslikku arutelu, muudatusettepanekuid tahame veel enne suvepuhkust ning tahame, et kui me suvepuhkuselt tagasi tuleme, siis äh, on äh, töö ja toode valmis, alustame variraportööridega kohtumisi kohe septembri alguses, et ajakavast kinni pidada. Eesti eesistuja samuti loodab äh, selle valdkonna kallal teha intensiivselt tööd ja digitaalse ühteturu valdkonnas on mitmeid plaane. tahaksin juba praegu tänada kõiki variraportööre, kellega olen teinud koostööd härra Boni iseäranis, suur tänu teile, oleme korraldanud ühiselt neli ümarlauavestlust. väga intensiivsed tööpäevad on selja taga. aga tõesti, me peame kogu äh, selle valdkonna katma ja kaardistama kõik erinevad huvid, see on oluline loodetavasti saame oma tublit tööd ka jätkata ning asjadega õigeks ajaks valmis. aitäh, Marju! oleme tõesti seda dokumenti oodanud, mul on väga hea meel, et te olete korraldanud äh, ümarlauavestlusi, sellepärast et meil ei ole täna paraku piisavalt aega selleks, et äh, põhjalikult äh, arvamusi vahetada selle esimese arvamuste vahetuse käigus. praegusel hetkel on sõna soovinud kolm kolleegi, härra Boni, härra äh, proua Stööns, härra Albrecht ja proua Intvelt, kes veel soovib sõna? andke kohe märku, kui soovite sõna piirdume siis selle neljaga, kõigil on piisavalt aega, härra Paani, palun. suur tänu, mina tahaksin tänada komisjoni kõigepealt äh, õigusakti ettepaneku esialgse versiooni eest ja suur tänu rap-, raportöörile mitte ainult tänaste kommentaaride eest, vaid ka nende nelja ümarlauavestluse eest, mille raportöör korraldas, need olid äärmiselt kasulikud. Nende ümarlauavestluste käigus selgus, kui keeruline äh, tegelikult see määrus on. see näitas meile samuti, et seda määrust on vaja ja seda määrust on vaja just nimelt määruse kujul, nii et tööd ühiselt tuleb jätkata, ühiselt tuleb töötada välja lahendusettepanekud, nii et kõik oleks kooskõlas üldise andmekaitsemäärusega ja samas me mõtleme ka Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni koodeksile. olen täielikult nõus sellega, et eesmärk peab olema selge, me peame mõistma öö, oma eesmärki, mis on öö, konfidentsiaalsuse ning öö, kommunikatsiooni turvalisuse kaitsmine. peame vaatama ka seda, kuidas eraelu austamise, austamine ning isikuandmete kaitse on tagatud lõpptarbija terminalides, lõppseadmetes ning loomulikult kõike seda tuleb teha täiel määral austades põhiõigusi, aga samas peab saama andmeid kasutada selleks, et inimeste elu paremaks muuta. loomulikult on mõningaid muresid, aeg näiteks, jõustamisaeg, see peab jõustuma samal ajal kui üldine andmekaitsemäärus me peame vaatama, kas see on võimalik tehnilisest seisukohast ja teiselt poolt ähm, ja äh, liikmesriikidel ei ole selgeid võimalusi muuta Ähm, üldist tegevust äh, ette valmistades äh, omaenda lahendusi liikmesriigi tasandil, teisest küljest me peame mõtlema selle peale, et millised on ähm, soovimatud äh, tagajärjed ärimudelite seisukohast, internetikasutajate tarbimisharjumuste seisukohast, mida tähendab don't track me, ära jälita mind, seda tuleb mõista, see on väga oluline väljakutse. peame mõtlema ka sellele, kuidas teha koostööd partneritega ning äh, mõtlema selle peale, kuidas anda võimalused äh, aktiivseks vabaks valikuks äh, tarbijatele, aga kuidas ka, ka motiveerida ettevõtjaid eraelu austamist, privaatsust austamist privaatsuse austamist äh, toetavaid lahendusi välja töötama. aitäh. Stevens, please. proua Stevens. Speaking on behalf of ECR. kallid kolleegid, räägin Dan Daltoni nimel, kes on Euroopa Konservatiivide Reformistide äh, variraportöör, kes aga, kes paraku ei saa täna siin olla, ta palub vabandada. meie seisukoht on, et meie suhtume skeptiliselt sellesse eeskirjade ülevaatamisse ja meie peamiseks mureks on, et määrus võetakse vastu liiga kiiresti. isikuandmete kaitse seadus võetakse äh, vastu, jõustub maikuus kaks ja Euroopa Liidu kaasõigusloojad, liikmesriikide ametivõimud, kes peavad äh, jõustama neid eeskirju ja ettevõtted äh, ei saa realistlikult õigeaegselt selle ettevalmistustööga toime tulla. nüüd, kus isikuandmete kaitse seadus on vastu võetud, siis äh, to toimub, äh, et toimuvad ettevalmistustööd selle jõustumiseks ja selles kontekstis äh, arvab meie variraportöör Toolton, et me peaksime ootama natukene sellega, et meil oleks selge, kuidas läheb isikuandmete kaitse seadusega. reguleerimisala, OTT teenused, nende kaasamine toob kaasa selle, et määrusel on võib-olla ettesoovimatud äh, tagajärjed ning äh, see halvab võib-olla ettevõtted, iseäranis iduettevõtted. Äh, radikaliseerimise, netikiusamise ja nii edasi vastane võitlus on samuti keerulisem, sellepärast et jälgimine on piiratud. info töötlemine ka asjade internetis võib olla keerulisem ning äh, selgust oleks vaja rohkem äh, ka äh, regu-, vahendus, selgust on vaja rohkem ka vahendustegevuse valdkonda. ja ähm, veel, küpsist äh, ning jälgimise eeskirjade pärast tunnevad ettevõtted väga muret äh,. Do not track äh, Äh, vaikesätted äh, muudavad äh, ettevõtetele raskemaks oma sihtpubliku leidmise ning tarbija sisu võib olla raskem leida asjade internetis ning masinatevahelises kommunikatsioonis. meie variraportöör arvab, et vähemalt peaks olema mitmesugused õiguslikud alused selleks, et tagada jälgimine tarbija sisu osas, aga mitte ainult, ka julgeoleku, süsteemi julgeoleku ning stabiilsuse huvides peaks see olema õigustatud. Sofi Intvelt, suur tänu! mina tahaksin samuti tänada raportööri avaldada tunnustust raportöörile äärmiselt äh, pragmaatilise ning äh, kõike kaasava lähenemisviisi eest. tegemist on äärmiselt keerulise teemavaldkonnaga, see õigusakt on seotud väga paljude teiste õigusaktidega ning peame kandma hoolt selle eest, et me täiel määral mõistame, milline on selle reguleerimisala ulatus ning seos teiste äh, toimikutega, teiste õigusaktidega. me ei tahaks, et see, see kordaks seda, mida isikuandmete kaitse seadus on juba tehtud, aga, aga me ei tahaks ka jätta lünki. ma ei mõista neid, kes ütlevad, et meil ei ole vaja seda määrust, sellepärast et isikuandmete kaitse määrus on juba olemas. ja aga me peame olema ma tahaksin veel öelda seda, äh, rääkida ka sellest, mis on andmete majanduslik väärtus, me räägime siin äh, tarbijate kaitsest, äh, inimeste kaitsmest ja ettevõtted jällegi räägivad innovatsioonist ja arengust, aga meie aruteludest kipub kõrvale jääma see, et isikuandmed, ka metaandmed tegelikult on ka majanduslikult väärtuslikud. me ütleme, et teenuseid pakutakse tasuta, ei, ei, me maksame nende eest oma andmetega ning pidagem seda meeles siis, kui me analüüsime ka seda määruse ettepanekut ning äh, selle määruse mõjusid. ning siis veel. meil on veel vaja rohkem analüüsida valdkondi, mille arenguid on eht-, raske ette progneerida, prognoosida. üks regule-, raske reguleerimise valdkonda on äh, avatud ruumis äh, rahva hulkade jälgimine, äh, seda valdkonda on väga raske reguleerida. ja lihtsalt nõusoleku küsimine ja informeerimine ei ole piisav selles valdkonnas. ja nõusolek üldse nagu raportöör ja nagu Rahvapartei väliraportöör leiame ka, leian ka mina, et äh, isikuandmete kontroll peab olema inimeste kätes, see nõusolek on väga oluline element ja ma saan aru, et äh, mõningad ettevõtted leiavad, et see on veider, aga kui sinu ärimudel tugineb sellele, äh, et sa teed midagi, mida sinu tarbijad tegelikult ei taha, siis on sul lihtsalt vale ärimudel ma usun aga, et nõusolekupõhised ärimudelid äh, on elujõulised äh, ja äh, nad pakuvad inimestele teenuseid, mis neile meeldivad, kuid mis pakuvad neile ka kaitset ja need jäävad ellu ja ma loodan, et me töötame välja sellise määruse ettepaneku, mis on vastuvõetav maksimaalsele sidusrühmade arvule, tõenäoliselt mitte kõigile, aga siiski töötame selles suunas ja Jan Albrecht roheliste variraportöörina, palun. suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile kogu selle ettevalmistava töö eest ja suur tänu ka hea koostöö eest variraportööridega. suur tänu ka härra Boonile, kes on aidanud neid ettevalmistamaid koosolekuid äh, korraldada, need koosolekud olid äärmiselt kasulikud meie jaoks ja tahaksin toetada ka raportööri kes on püüdnud äh, ajakavast, ajakava puhul olla väga ambitsioonikas, loomulikult äh, me vaatame äh, veel lõpus üle, kas kõigil on võimalik neid asju ka praktikas rakendada, aga ennekõike tuleb igal juhul õigusloomelised ette, ettepanekud vastu võtta ja mina arvan, et kõigepealt tuleks ikkagi õigusakt vastu võtta ja vastasel korral hakatakse pihta selle isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega ja keegi ei tea pärast, mis e-privaatsuse valdkonnas tulekul on e. e-privaatsuse määruse ettepanek ei ole midagi uut, mis lisandub isikuandmete kaitse üldmäärusele see äh, peaks äh, asendama e-privaatsuse direktiivi, mis jääb jõusse, kui määrust ei tule. ja see on üks osa meie privaatsuse ning andmekaitse, isikuandmete kaitse eeskirjadest ja me, uus määrus on tulemas sellepärast, et oleks parem, kui meil oleks kõigi jaoks üks õiguslik äh, standard ja see oleks parem see peaks asendama kahtekümmend kaheksat erinevat seisukohta ja erinevat äh, süsteemi liikmesriikides. tahaksime sisse tuua ka samad mehhanismid nagu äh, andmekaitse organisatsioonid Euroopa tasandil ning äh, ka sanktsioneerimispädevustega. praegusel hetkel on reguleerimine väga kõrge, väga range meil on õigus and-, isikuandmete kaitsele, äh, erakommunikatsioonile, konfidentsiaalsele kommunikatsioonile. see on väga õigus, õige ja väga oluline praegustel aegadel äh, ja tulevikus veel rohkem, kui asjade internet areneb. ma ei usu, et keegi oleks nõus e-privaatsuse määrusega, kus äh, privaatsus ja kommunikatsiooni konfidentsiaalsus oleks äh, nõrgemini tagatud kui praeguse direktiivi puhul. meie töötame me sellest lähtuvalt oma muudatusettepanekute kallal ja nõukogu teeb tööd üldise lähenemisviisi kallal äh, ja kõige suurem, kõige madalam alampiir on praegune e-privaatsuse direktiiv me peame vaatama, kuidas on tehniliselt teosta, kergemini teostatav äh, kommunikatsioon ka näiteks do not track'i puhul ja nõusoleku puhul ja kuidas me saame kasutada neid eeskirju ka selliste kommunikatsiooniprotsesside puhul, mida varem ei ole hõlmatud, nagu näiteks OTT teenused. ja online-offline äh, ühendused, nagu näiteks äh, traadita ühendus, äh, sinihambaühendus ja nii edasi. kõik ettepanekud, mis hakkavad, mis nõrgendaksid e-privaatsuse standardit, ei oleks vastuvõetavad sellepärast et inimesed on teadlikud sellest, et kogu kommunikatsiooniprotsessi äh, jälgitakse ja nad tahavad suuremat kontrolli oma isikuandmete üle, mitte väiksemat kontrolli. aitäh! nüüd meil on selgem pilt sellest, miks meil on vaja seda dokumenti üldse. komisjon soovis ka öö, äh, ühe sõnaga kommenteerida seda teemat ja siis annan sõna Marjule lõppsõnaks. proua, palun, proua Panu suur tänu, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äärmiselt sisukas arutelu. meie hindame kõrgelt seda, et teie jaoks on see teema tähtis. vastan paarile kommentaarile, paarile märkusele siin, et arutelule kaasa aidata. kõigepealt, mis puudutab kiiret äh, vastuvõtmist siis meie oleme kasutanud äh, sama meetodit, mis, äh, mida teiste ettepanekute puhul, tegemist on ettepanekuga, äh, mis on olemasoleva õigusakti ülevaatamine, nii et me jõuame selle ajakava jooksul see arutelud läbi viia Ehm, ning äh, ühele poole jõuda. parlamendi ajakava on väga hea, äh, ajastatus äh, kolme komisjoni ning juhtkomisjoni vahel on ka väga hea ja eesistuja samuti pingutab omalt poolt, et asjadega paralleelselt ühele poole jõuda ka nõukogus, nii et me aitame omavahel protsessi tempole kaasa ja meie ülimaks eesmärgiks ei ole kiiresti tegutseda, vaid vaid äh, sisule tähelepanu pöörata ning äh, tore oleks, kui asjadega ühele poole jõutakse isikuandmete kaitse üldmäärusega samal ajal, sellepärast et sellest oleks kasu ettevõtetele. tegemist on samade ettevõtetega, kes tegelevad äh, ka isikukandmete kaitse üldmäärusega ja õiguskindluse äh, Äh, seisukohast oleks hea, kui kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta maiks oleks kaasõigusloojate seisukohad teada, äh, see on ka lõpptarbijate seisukohast väga hea ja siis äh, andmete kasutamine, äh, turul on erinevaid ärimudeleid, äh, on ka selliseid ärimudeleid, kus tarbijad saavad paremini kasutada oma äh, andmeid, nii et meil on vaja näha ette sellist turgu, kus tarbijatel on suurem kontroll, siis tehniline abi, Euroopa Parlament viib läbi erinevaid koosolekuid ja kuulamisi, see aitab ka meid ja meie oleme omalt poolt valmis teie tööle ka kaasa aitama, palun Marju! minu viimane sõna on tänusõna. tahaksin tänada variraportööre, kes äh, on juba alustanud äh, omavahelist koostööd, suur tänu ka komisjonile, komisjon on aidanud äh, meie aruteludele kaasa, olnud väga avatud, loodetavasti see töö jätkub samas vaimus ka tulevikus. suur tänu, Marju, suur tänu, kolleegid, suurepärase arutelu eest, kahekümne esimesel juunil tutvustatakse meie raporti projekti ja hääletamine algab kell kümme, üks minut on aega veel hääletuseni, pange oma hääletuskaardid valmis ja siis hakkame minuti pärast pihta. Does it work or do you see the... So maybe you, you... Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. kolleegid, läheme hääletuste juurde. meil on neli hääletust, kõigepealt esimene on härra Petersoni arvamus ja alustagem siis sellega, see on, puudutab elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametit, Perekit, kui kõik on valmis, hakkame pihta. kolmkümmend viis muudatusettepanek hääletus avatud hääletus lõppenud. esimees siiski vabandab, hääletus ei ole veel lõppenud. loodetavasti kõik jõuavad hääletada. paar kolleegi otsivad veel kohta, palun natukene kannatust. It's, it's, it's closed. okei okay,, the vote is closed. hääletus lõppenud, see on vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek kuusteist, hääd saatud. kuusteist ja kolmkümmend seitse üheskoos on identsed, hääd saadud, hääd lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitseteist, hääd saadetud oled lõppenud vastu võetud. kompromiss üks poolt. vastu äh,, vabandust, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend, hääl avatud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss kaks poolt äh,, avatud hääletus, vabandust. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kaks, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud, nelikümmend kolm pool, hääletus avatud. lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kakskümmend seitse, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud, kakskümmend kaheksa, hääletus avatud lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa häält saadetud. hääletus lõppenud. vastu võetud kolmkümmend häält saadetud. lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks häält saadetud lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks, poolt häält saadud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, hääled saadud. lõppenud vastu võetud muudatusettepanek kolm, hääled saadetud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek neli, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud viies, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu muudatusettepanek number kuus, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek seitse, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. kaheksas, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, poolt, hääl saadud, vabandust. lõppenud, vastu võetud üheteistkümnes hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kaksteist ja kolmkümmend neli hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu, erapooletuks jäänud ei ole, härra Peterson, õnnitlused temale, kahjuks ta täna meie koosolekule tulla ei saanud, aga läheme edasi, järgmine hääletus jällegi härra Mutter Pet-, Morten Petersoni arvamus ja hakkame pihta, neljakümnes muudatusettepanek, hääletus avatud. lõppenud, tagasi lükatud, üksteist hääletus avatud, lõppenud, vastu võetud, kaksteist hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. kolmteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud. neliteist, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. nelikümmend üks, hääletus avatud lõppenud. tagasi lükatud. viieteistkümnes hääled saadud. lõppenud. vastu võetud. kuusteist hääled saadud. lõppenud. vastu võetud. seitseteist hääled saadud lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist ja nelikümmend kaks, hääletus on avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud üheksateist, hääletus avatud. lõppenud vastu võetud kakskümmend, hääled saadud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend neli, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend kuus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse, hääletus avatud hääletus lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaheksa, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud nelikümmend üheksa, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud viiskümmend, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud viiskümmend üks, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kakskümmend kolm ja viiskümmend kolm üheskoos hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend neli, hääletus avatud. hääletus lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend viis, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kuus, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud, viiskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud viiskümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud viiskümmend üheksa, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud kuuskümmend, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli, hääled avatud, lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanekud kakskümmend viis ja kuuskümmend üks üheskoos, hääled on avatud, hääled lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanekud kolm ja kakskümmend kaheksa üheskoos hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanekud neli ja kolmkümmend üheskoos, hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek number viis, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus avatud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanekud kuus ja kolmkümmend kaks üheskoos, hääletus avatud lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletus avatud. lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, hääletus avatud. lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus avatud hääletus lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, hääletus avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus avatud hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme. hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolt häält, neliteist vastuhäält, üks kolleeg jäi erapooletuks üks hetk, kuni saan kätte järgmise hääletusnimekirja. üks hääletus, härra Booni raport, äh, uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleb teabevahetus, varajane hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus. Äh, üks hääletus ainult, siis hääletus on avatud hääletus lõppenud, see on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, üks vastuhääl härra Boni õnnitleme teid! ja see on osa pakett, paketist. proua Jimenez Petseril äh, Barrio raport samal teemal, aga natukene teine pealkiri, miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteo koosseisu ja karistuste kohta uimasti määratluse osas hääletamises teksti osas, mis puudutab institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, üks vastuhääl, üks erapooletu kolleeg ja õnnitlused ka Theresale, keda ei ole täna saalis. ja nüüd siis lõpphääletus ma pean teile nüüd ette lugema ühe väga igava asja, ütleb härra esimees, nii et äh, kannatage välja ja tuleb välja, et ma pean tõesti kõike ette lugema. lõpphääletusega on tegemist, äh, see on vastastikuse arusaamise, mõistmise memorandum, äh, suurte IT-süsteemide haldamise amet, IT ohutuse osas Eurojust ja nagu ma ütlesin, kõik pean ette lugema. nõukogu otsustas üheksateistkümnenda aprilli pöörduda Euroopa Parlamendi poole nõukogu eh, otsuse, rakendusotsuse eelnõu osas Eurojusti ja EU-Liisa vahel eh, ko eh, koostatava vastastikuse mõistmise aru, memorandumi osas, see rakendusotsus vastab osale kuus eh, Euroopa Liidu asutamise lepingust ja Euroopa Kohus on otsustanud eh, kolm kuud anda tähtajaks parlamendile otsustada ja kuivõrd aega on nii vähe, otsustasid koordinaatorid, et see võetakse lihtsustatud menetlusega vastu ja ma teen ettepanekud me võtame siis äh, lihtsustatud menetluse alusel vastavalt äh, artiklile kolm punkt kaks sellega vastu, kas teil on kellelgi midagi selle vastu, nagu te aru saate, ma tegelikult hüppasin üle suures osas sellest, mis siin on kirjutatud. Äh, ma lihtsalt mõtlesin, et ilmselt teie lintšite mu ära enne kui sekretäriaat, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, et ma vahele jätsin osa tüki, siis läheme hääletusele, keegi tundub vastu ei ole ja lähme hääletame, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, üks vastu ja kaks erapooletut kolleegi. suur tänu, Toomas. suur tänu, Toomas, väga kena sinust kolleegid, sellega on hääletused läbi, suur tänu kannatlikkuse ülesnäitamise eest äh, üks hetk pausi, palun, kell kümme kolmkümmend jätkame järgmise päevakorrapunktiga, päevakorrapunktid number kaksteist ja kolmteist. ja meie kohtumisele, kohtumisega on täna liitunud äh, Itaaliast siseministeeriumi aseriigisekretär, nii et äh, kui te ei taha siia jääda, siis lahkuge palun vaikselt ja jätkame siis jälle kell kümme kolmkümmend, aitäh kolleegid! Dear colleagues, we can uh... kallid kolleegid, palun istuge nüüd oma kohtadele ja äh, räägime nüüd päevakorrapunktidest kaksteist ja kolmteist, tervitan siin Dominico Ansionit, kes on äh, riigisekretär äh, siseasjades väga hea meel on teid äh, siin tervitada ning äh, äh, arutame ühtlasi ka Liive komisjoni rände- ja varjupaigaalast lähetust Itaaliasse kaheksateistkümnendast kahekümne esimese aprillini ning seda juhatas Barbara Kutšiska ning ja Juan Fernando Lopez Aguilar, kes samuti kohe kohale jõuab, nad külastasid Itaaliat kaheksateistkümnendast kahekümne esimese aprillini ning see eh, oli eh, faktikogumismissioon, et eh, kontrollida olukorda koha peal ning ka sellega seoses Euroopa, arutada Euroopa asüüli- ja migratsioonipoliitika tulevikku ja kolleegid soovisid näha isiklikult äh, mis koha peal toimus, külastati vastuvõtulaagreid, eh, samuti ka randumispunkte eh, ning eh, ka hotspoti menetlusi arutati sellega seoses, kohtuti Itaalia valitsuse esindajatega, rahvusvaheliste organisatsioonide, vabaühenduste esindajatega ning ka loomulikult vastutavate Euroopa ametite esindajatega ning äh, lasen sellest pikemalt rääkida kolleegidel, kes missioonil osalesid. delegatsioon äh, tegi mitmesuguseid soovitusi ja järeldusi ning leian, et äh, nende esitamine peaks toimuma vastastikuses dialoogis Itaalia esindajatega. ning ma tahaksin Äh, anda võimalikult äh, palju aega arutelu läbiviimiseks, äh, seega rohkem ma enam oma sissejuhatust ei pikenda ja annan kõigepealt sõna ministrile, aseriigisekretärile, et esitaks ülevaate olukorrast, tehke võib-olla lühidalt, sest see annab rohkem aega küsimuste esitamiseks meie saadikute poolt, nad saavad rääkida, mida nad Itaalias koha peal nägid ning ehk esialgne sissejuhatus, arvan, et see oleks äh, üldiselt väga äh, hea, kui saame sellest äh, konkreetsemalt rääkida ning nagu te näete, siia tuleb aina saadikuid juurde, nii et suur tänu veel kord, et te siia tulite ja südamlik tere tulemast teile, nüüd annan teile sõna Äh, suur tänu teile, esimees. Äh, hoopis minul on äärmiselt äh, hea meel täna siia tulla, et rääkida neljast olulistest küsimustest. pean ütlema ka seda, et libekomisjon külastas alles hiljuti Itaaliat ning meil oli juba võimalus äh, arutada äh, selle teemaga seotud mitmeid olulisi küsimusi. tähelepanu keskendus eelkõige kolmele punktile, mis äh, on meie jaoks äärmiselt olulised. kõigepealt äh, see, mis puudutas hotspot'i küsimusi, oli võimalik külastada, võimalus oli külastada mitmeid neid punktidest, neist punktidest Itaalias, mõned neist juba toimivad ammu, teised on loomisel. see, mis puudutab vastuvõtu kogumiskeskuseid, neis toimuv käib äärmiselt range reglemendi järgi ning selles osas on meilt teisedki riigid eeskuju võtnud ning äh, Need on loodud keskustena, mis ei ole sellised nagu teised vastuvõtukeskused Itaalias, eelkõige puudutab see e, Itaalia saari, eriti Sitsiiliat, näiteks Calabria, Puglia, Campania piirkond Itaalias e, ning need on seotud e, logistiliste küsimustega, võttes arvesse kui suur liikumine käib praegu Vahemere lii-, lõuna osas ning äh, äh, eelkõige langeb surve just neile piirkondadele, mis äh, asuvad lõuna pool ning nendega käivad koostöös Itaalia piirivalve, rannavalve ning sellest rääkisime pikemalt ka teie eh, delegatsiooniga eh, aprilli lõpus. nagu ütlesin, need eh, ei ole sellised vastuvõtukeskused, mis oleks siis tavapärased, kus toimub ainult identifitseerimine. see kõik tekitab õiguslikke probleeme, mida on lihtne ette kujutada, sest kõik see peab toimuma teatud ajalimiidi vältel ning eh, meie jaoks, eh, meie põhiseadus ja ka teised Euroopa riigid eh, näevad sama asja ette to, toimu, toimuvas sekkuvad õigusorganid, kui ajalimiit tunduvalt ületatakse. seega üritame säilitada teatud paindlikkust, üritame ka registreerimis, nii-öelda mobiilseid registreerimiskeskuseid äh, kasutada, et politsei saaks võimalikult kiiresti kõigi äh, isikute identifitseerimisega ühele poole. ning äh, mm, teatud hämmeldust on näidatud üles selles osas, et see operatsioon on seni osutunud toimivaks ja tõhusaks. praeguseni ühtegi mehhanismi ega vastuvõtustruktuuri ei ole võimalik ainult meie riigi poolt korraldada. küsimus on ju vaja selles, et on vaja teada, kes on need inimesed, kes meie territooriumile jõuavad. teine põhiline äh, põhjus on selles, et aina äh, rohkem äh, selge ka see, et vastuvõtusüsteem peab käima käsikäes julgeolekusüsteemiga, mis äh, tähendab seda, et välja tuleb töötada mitmesugused Euroopa programmid, mis seni on olnud, jätnud tugevalt soovida, nagu näiteks ümber paigutussüsteem. praegusel hetkel pole see toiminud, ma hakanud ja see oleks pidanud juba hakkama toimima aasta äh, aega tagasi, aga selge see, et senikaua, kui ei teata, kes on need inimesed, kes tuleks ümber paigutada, ei oleks, äh, ei ole ka mingist ümberpaigutamisest võimalik rääkida. igatahes, äh, nagu ma seda alguses ütlesin, identifitseerimine on äh, toimunud äh, kiirelt, äh, identifitseeritakse kiirelt kõik inimesed, kes meie piirid ületavad ja see pole sugugi mitte lihtne, sest Lõuna-Vahemere piirkond, mis on see, mida praegusel hetkel kõige rohkem kasutatakse Aafrikast saabujate poolt, eriti nende poolt, kes tulevad Lääne-Aafri- ja Lõuna-Aafrikast, on ähm, saabujaid olnud mitmekümneid tuhandeid ja meie töös oleme teinud koostööd ka vabaühendustega. nagu teate, meie riigis on käivitanud arutelu selle kohta, mis, mida teevad need vabaühendused ning muuhulgas ka Eh, selle uurimisega tegeles lausa üks senati komisjon, kes eh, tegi ka mitmesuguseid järeldusi, muuhulgas eh, ka öeldi seda, et vabaühendused, vabaühenduste tegevus on väga mitmekesine, mitmesugune ning ka ajas muutuv, tegemist on nii-öelda humanitaarkanaliga, ning äh, samas ei saa lubada, et see asendaks äh, suveräänsete riikide äh, võimuorganite tegevust. ning te teate, mida ma kõigest sellest arvan, ma arvan, et igasugune üldistamine ei ole aktsepteeritav peale selle, kui on mingisugused vajakajäämised tuvastatud, siis tere tulemast uurimistele, uurimised tuleb sellisel juhul läbi viia. igatahes Äh, arvan, et äh, Vahemere keskosas ei ole äh, probleemiks see, kes, kas või kes üritab inimelusid päästa, vaid probleem on juriidiline. ning probleem on selles, et Sitsiilias, Kala-, Kalabrias, Sardiinias on vaja tegeleda, tegeleda eh, paljude keeruliste küsimustega, muuhulgas identifitseerimisega ning eh, eh, üsnagi hämmastav on see, et praegusel hetkel ei ole mingisugust struktureeritud reaktsiooni loodud. väga raske on sellest aru saada, kõikides aruteludes oleme alati öelnud, et immigratsioon ei ole enam mitte midagi erakorralist. see ei ole, selles ei ole mitte mingisugust äh, anomaaliat enam, see toimub täiesti äh, tavaliseks ja harjumuspäraseks ning äh, äh, väga raske on ette kujutada, et ähm, Vahemeres endiselt äh, kümned tuhanded inimesed üritavad seda ähm, äh, ületada ning me ei suuda mingisugust adekvaatset reaktsiooni Äh, välja töötada. Äh, ning kolmas argument, mille ma juba ka äh, arutasin teie kolleegidega ning ka teatud ühised seisukohad suutsime leida nii Itaalia esindaja kui härra Lopez Aguilariga. see puudutab Dublini menetlust olime täiesti eh, nõus kõik eh, sellega, et eh, sellega on seotud vähemalt kolm kriitilist aspekti, mis vajaksid kiiremas korras lahendamist. esimene neist on eelmenetluse kasutusele võtmine, mis kogu asja keerulisemaks muudab, teine puudutab seda, et jäigalt äh, jäädakse selle juurde, et vastuvõturiik on kõigest vastutav ning kolmaks, eh, kolmandaks eh, ma ei eh, saa aru ei juriidiliselt ega solidaarsusest rääkides, kas solidaarsus on olemas või ei ole, kui solidaarsusest hakatakse juba tingivas kõneviisis rääkima, siis ei maksa see solidaarsus enam mitte midagi. suur tänu teile, esimees no, see oli väga huvitav sõnavõtt. Eh, võib-olla on võimalik nüüd oodata vastuseid ka kolleegide poolt, eh, kes kohapeal käisid, te rääkisite härra Lopez Aguilarist ja proua Kutšinskast ning eh, ma saan aru, et sooviksite reageerida mõningate tähelepanekutega delegatsiooni visiidist ja vastuseks äh, Äh, võite te siis äh, mõningatele neile küsimustele reageerida, mida siin kuulnud oleme. suur tänu teile, esimees. Äh, hea meel on sind uuesti näha, tere tulemast veel kord siia ning ka minul hea meel kuulata sinu sõnavõttu ja näha sinu pühendumust tegemist on olukorraga, eh, mis on äärmiselt eh, ebameeldiv ja meie delegatsioon täiel määral jagas sinu eh, tähelepanekuid. ja nüüd ma räägin edasi inglise keeles, sest minu märkused on kõik kirjutatud inglise keeles suur aitäh kõikidele delegatsiooni liikmetele, eriti Itaalia äh, valitsusele ja selleks ka väga heal põhjusel. Äh, meil oli delegatsioon, kus äh, osalesid kõigi fraktsioonide liikmed ning leidsime, et olukord väärib uurimist. delegatsiooni kogemused olid äh, äärmiselt äh, huvitavad. üks huvitavamad, mida ma oma Euroopa kogemustest võiksin jagada Euroopa Parlamendi liikmena. kõige olulisem oli muidugi arutelu äh, võimuesindajatega ühe kõige haavatavamal piiril Euroopa Liidus, Itaalia piiril, eriti puudutab see Itaalia äh, äh, saari. ma rõhutaksin, kui oluline on mõttevahetus, kui pikk ja põhjalik see oli meie poolt äh, õiguskaitse kohtusüsteemi esindajatega. see oli väga huvitav me nautisime võimalust äh, äh, oma silmaga näha, kuidas äh, toimuvad äh, äh ähm, kuidas toimub olukord koha peal, näeme, et solidaarsust on tõesti vaja. Äh, me teame, et solidaarsus ei ole mingisugune soov äh, mõte, vaid Ilsabani leppe artikkel kaheksakümmend näeb seda ette ning äh, ei ole loogiline, et nii mitmed liikmesriigid ei äh, soovi Itaaliaga kuidagi solidaarsed olla või Kreekaga solidaarsed olla ja seda hoolimata sellest, millised ettenähtavad tagajärjed pidid, äh, tekkisid äh, Ita-, Euroopa Liidu ja Türgi vahelise leppega seoses. see tähendab seda, et äh, inimkaubandus hakkas viima pagulasi Euroopasse lihtsalt ringiga ning kokku kokkuvõtteks äh, tahaksin veel mingisuguseid äh, märkuseid äh, esile tõsta. kõigepealt tahaksin väljendada see suurt tänu Itaalia valitsusele, Euroopa ametitele, kohalikele ametitele, vabaühendustele, vabatahtlikele, kes on väga pühendunud. Nemad on kõik need, kes haldavad migratsioonikriisi Itaalias. me kõik teame, kui keerulise olukorraga on tegemist, kui raske on nii suurel hulgal pagulasi vastu võtta eh, nii mitmes Euroopa eh, piirkonnas eh, oleme sügavalt sügavalt vaimustatud sellest, kui hästi Itaalia on suutnud neid inimesi vastu võtta teatud väikeste probleemide lahendamine oleks aga samm õiges suunas, võttes arvesse eriti seda, kui suurel hulgal eh, saatjateta alaealisi on Itaalias väga eh, paljud eh, kohaliku omavalitsuse esindajad on väga piiratud oma tegevuses, sest eelarve piiranguid on väga palju kõik seoses selle äh, kärpepoliitikaga, mis tegelikkuses on tähendanud seda, et riigid, kus sellised probleemid on tekkinud, on vastuolulises olukorras, et nad peavad tegema seda, mida Euroopa Liit peaks tegema oma välispiiride kaitsel ning eh, sealjuures peavad nad seda tegema eh, aina Äh, väiksemate vahenditega, see probleem tuleks äh, lahendada mitte ainult Euroopa tasandil, äh, vaid see peaks tähendama, et ka kogu poliitika ümber töötama selles valdkonnas. me kogu vastuvõtu identifitseerimispunktide süsteem tuleks üle vaadata ning samuti tuleb üle vaadata õigus erikohtlemisele perekonnaelule Äh, see puudutab eriti alaealiste kaitset, mida tuleb tugevdada, samuti äh, hooldusküsimused tuleb äh, lahendada, lapsed eelkõige, alaealised eelkõige ja neile tuleb laiendada kaitse, mis Euroopa poolt mis Euroopa neile võlgneb, see, mis praegu toimub selles osas, on skandaalne. see, kuidas liikmesriigid oma kohustuste täitmisest kõrvale eh, hiilivad, kui eh, toimub oh,, samas on vastu võetud igasuguseid resolutsioone ja otsuseid nõukogu poolt, eh, samas aga liikmesriigid ise muudkui hiilivad kohustuste täitmisest kõrvale, samuli on vaja laiapõhjalist äh, Ehm, otsimis- ja päästeoperatsioone, nägime, kuidas praegused võimalused on praktiliselt ammendunud ning ehm, eriti oluline on ehm, vaja luua legaalseid immigratsioonikanaleid, see on ainus võimalus maffiate vastu võidelda, see on ainus eh, võimalus äh, et eh, võidelda selle meeleheite vastu, mis sunnib inimesed pöörduma eh, inimkaubitsejate poole ning samuti tuleb rääkida ümberpaigutamisest, sest seda, see praegu ei toimu. Itaalia praegusel hetkel Äh, on äh, kogu surve enda peale saanud, see peaks äh, äratama kogu terve Euroopa, et luua solidaarsem reaktsioon, kus kohustusi vähem õiglasemalt, rohkem õiglasemalt jagatakse. tahaksin küsida, kas kolleegid, kes olid delegatsiooni liikmed, soovivad sõna saada näiteks Spinelli, proua Kienge oli seal. Uh, proua Kriisbeck samuti. suur tänu, härra esimees. ma pean olema nõus kõige sellega, mida ütles eelmine kõneleja, ma olen nõus kõikide tehtud järeldustega mille me üheskoos oma visiidi järgses aruandes ka välja tõime, käisime siis Sitsiilias, nagu öeldud. tahaksin aga kor-, veel kord korrata seda, et mina isiklikult äh, olen äh, väga, sain äh, väga hea ülevaate sellest, kuidas Itaalia valitsusüksused on hallanud seda äh, pagulastega seonduvat ja, ja ma tõesti pean neile tunnustust avaldama, sest see on muljetavaldav. ma saan aru, et läks aega selleks natukene, aga iga uus äh, Itaaliasse saabunu registreeritakse ja minu meelest on see juba iseenesest äh, väga suur saavutus. lisame, lisaks sellele, mida ütles eelkõneleja, esitaksin ma eh, ka kolm küsimust. see teema eh, tuli mulle uuesti meelde pärast meie visiiti. nimelt räägiksin juriidilistest probleemidest kõigepealt. ÜRO inimõiguste volinik ja vabaühendused esitasid kriitikat, nimelt nad ütlesid, et uus seadusandlus, mis reguleerib menetluskorda pagulast öö, staatuse andmise kohta, hakkab piirama taotlejate õiguseid. miks? sellepärast, et kohtud kasutavad ainult helisalvestusi Äh, intervjuudest äh, varjupaiga taotlejatega mitte ei kohtu nendega isiklikult kohtu ees. ja seega ma tahaksin teada, miks äh, see nii on, mis on selle selgitus, kas varjupaiga taotlejate õigused või rahvusvahelised kaitset taotlevad inimeste õigused on sattunud ohtu või ei, ma saan aru, jah on tekkinud äh, dilemma, kõigepealt need äh, menetlused peaksid olema tõhusad ja kiired, et hinnata, kas inimestel on õigus kaitsele või ei, aga teisalt äh, on siis standardid, millest tuleb lähtuda inimõiguste kaalutlustel. ja nüüd siis minu teine küsimus teile. see puudutab valitsusametite ja vabaühenduste vahelist koostööd. me nägime mitmel tasandil, et kohalikud omavalitsused ja siseriiklikud ametid on teinud äh, Itaalia äh, valitsusüksused on teinud väga head koostööd äh, vabaühendustega ja tõesti, see on iseenesest juba väga-väga suur asi ja jällegi avaldan tunnustust. teisalt ma ei saa aru, kuidas te olete jõudnud olukorda, kus on ühe vabaühenduse vastu käivitatud äh, protsess, tegemist on äh, ka vabaühendusega, kes üritab äh, pagulasi abistada. miks te ei suutnud jõuda sellise lahenduseni, kus oleks võimalik olnud ka selles küsimuses koostööd teha? Itaaliast oleks võinud kujuneda eeskuju teistele, millest teised oleks võinud lähtuda eriti need riigid, kes on olnud praegu vastu äh, pagulaste vastuvõtmisele. ja minu küsimus, miks ei õnnestunud teil teha paremat koostööd? miks te otsustasite pöörduda kohtu poole? minu kolmas ja viimane küsimus. olen nõus eelkõnelejaga selles osas, et äh, meie ees on tõesti väga suur ülesanne, me peame jõudma ümberpaigutamise osas äh, seatud äh, eesmärkideni ja ma saan aru, et on liikmesriike, kes ei ole olnud nõus selle ümberasustamisega. tuleks leida lahendused. aga teisalt pärast meie visiiti jäi mulle ka mulje, et koha peal Itaalias on see ümberasustamise protseduur ja süsteem selline, et tegelikkuses on praktiliselt seda väga raske rakendada, see on väga kohmakas ja tulemuseks on see, et mitte just eriti palju inimesi ei asustata ümber ja kus see probleem siis tegelikult on, minister? kas kitsaskohaks on teised riigid, kes peaksid need inimesed vastu võtma või on probleem kusagil mujal. võib-olla on äh, osaliselt äh, raskuseks see menetlus ka ise äh, teatud takistuste pärast, mis on seatud kohalikul tasandil, vaatamata Dublini määrusele, millest juba räägiti, aitäh. suur tänu, Barbara Spinelli. Eh. suur tänu teile suur tänu teile, minister, selle sõnavõtu eest mis räägib siis paindlikust solidaarsusest äh, ja Dublini protsessist, mina tahaks äh, väljendada suurt tänu Liibe sekretariaadile suurepärase raporti eest, mis meie missiooni kohta on koostatud ning tahaksin esile tõsta mõningad spetsiifilised punktid, äh, ning äh, see, mis puudutab nüüd vabaühenduse küsimust, äh, sellest äh, on räägitud mitte ainult Itaalias Katania peaprokuröriga, vaid ka teistega ning sooviksin, et ei läheks nii, et vabaühenduste tegevus et seda peetaks äh, mingisuguseks äh, ebaseaduslikuks humanitaarkanaliks äh, immigrantide Euroopasse toomisel, sest praegusel hetkel minu meelest üritatakse praegu ohtlikult levitada mõtet, et hakatakse mingisugust uut legitiimset äh, Ehm, meetodit levitama, siis taolis meile nimi on äh, search and rescue, mis on sealjuures äh, illegaalne, aga otsimise pääste, otsingu ja päästetööd on oma iseloomult äh, legaalsed, nagu ka äh, plaindlik solidaarsus. ja on tehtud igasuguseid vihjeid vabaühenduste kohta äh,, aga praegusel hetkel ei ole mitte mingisuguseid tõendeid äh, selle kohta, nagu seda äh, ka ütles äh, meile Itaalia esindaja, mina sooviksin selles osas selgust, ärgem rääkige maffiatest, kuni meil pole tõendeid, isegi kui prokuratuuril on selles osas väga suuri kogemusi oluline punkt, äh, mida arutada, on ka uus Itaalia seadus, mis puudutab äh, illegaalset immigratsiooni ja rahvusvahelise kaitse õigust. siin äh, on väga palju kõhklusi selle seadusega seoses, ei tea, kas see on põhiseadusele vastav, seda nii Äh, otsepöördumise õiguse kohta, kohtusüsteemi poole äh, kui ka muudes küsimustes, sest äh, paljud eksperdid põhiseaduse küsimustes ütlevad, et see seadus ei ole täielikult kooskõlas põhiseadusega ning üks positiivne aspekt, mis esile kerkis, ei see eh, ka aruteludes eh, eh, vabaühendustega, see oli Zampa seadus, mis mainis seda, et see konkreetne seadus on toonud kaasa väga positiivseid häid tagajärgi ning äh, teine asi, millest tahtsin rääkida, puudutavad kahepoolseid lepinguid Itaalia ja Liibüa vahel. Äh, sellest on räägitud ka Euroopa Parlamendiga ning mina tahaks edastada seda, mida mulle ütlesid vabaühenduse esindajad, kes rõhutasid, et äh, Liibüa ei ole mitte ainult transiitriik, vaid ta on riik, kust põgenetakse, sest riiki kui sellist pole enam olemas ning eh, absoluutselt ei eh, respekteerita seal enam eh, inimõiguseid, kus on tekitatud tõeliseid koonduslaagreid. ja tahaksin meenutada, et see probleem Liibüa eh, kas lepingute sõlmimises eh, on juba vana probleem, isegi Strasbourgi inimõiguste kohus on selles osas võtnud vastu otsuseid kahe tuhande üheksandal aastal. Eh, see võeti vastu pärast Gaddafi ja Berlusconi vahelist kokkulepet, ehk siis tegemist on juba üsnagi vana probleemiga. neljas punkt, see, mis puudutab vastuvõtu identifitseerimiskeskuse hotspot'e, siis äh, identifitseerimine toimub sajaprotsendiliselt. Äh, Amnesty Internationalil on üks äh, raport, kes, mis ütleb, et tihtipeale näiteks võetakse sõrmejälgi vägivalda kasutuses, seda pole keegi ka eitanud ei vabandust, Itaalia riik on eitanud seda, kui ta andmesti oma seda raportis endiselt väidab. ja see, mis puudutab nüüd ümberpaigutust, ümberasustamist, siis selle kohta võib väga palju halba öelda. minu meelest, kui eh, Dublinit ei reformita, eh, siis eh, kogu see jutt ümberpaigutamisest on lihtsalt üks suur pettus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ma kohe lõpetan, Claude, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist toimusid äh, Dublinis äh, äh, Dublini eh, viis tuhat nelisada üheksakümmend inimest saadeti tagasi eh, vastavalt Dublini määrusele ning kolm tuhat inimest paigutati ümber, see tähendab seda, et rohkem inimesi, kes saadetakse Itaaliasse tagasi teiste riikide poolt seoses Dublini reeglitega, kui äh, need on, kes saadetakse äh, Itaaliast äh, edasi ümberpaigutuse raames, nii et kokkuvõttes kogu see asi on petusüsteem ning äh, tahaksin teada, mida kavatseb Itaalia teha, Itaalia valitsus teha, et Dublini süsteem ometi lõpuks ümber tehtaks. see küsimus tuleb äh, karmilt veel kord üles tõsta, aitäh no,. About... väga hea küsimus nõukogu kohta ja Dublini kohta suur tänu, kolleegid, ma tean, et selle teema kohta on väga palju öelda, aga võib-olla piirduksime kolme-nelja minutiga, et ministril oleks võimalik ka vastata. proua Kingi, palun. suur tänu, suur aitäh, Claude, tänan ka mina, osariigi sekretäri Mantsioonilt tema poolt tehtud kokkuvõtte eest ning ka mina osalesin sellel missioonil ja jagan täielikult kõike seda, mis äh, seni öeldud on, eriti seda, mida ütles Juan Fernando, tegemist äh, see missioon oli väga oluline, see äh, lubas tutvuda olukorraga koha peal, mis ähm, ka tutvuda äh, ka sellega, milles, äh, kuidas toimivad kohapeal seadused, direktiivid ning no, äh, oh, rääkisime vabaühenduse küsimustest, vastuvõtu identifitseerimiskeskuse küsimustest ja tahaksin rääkida eelkõige solidaarsusest, solidaarsusest, mis Äh, äh, on oluline näha, kuidas see toimib koha peal ning äh, ka oleks oluline teada, milliseid jõupingutusi Itaalia praegusel hetkel teeb. võttes arvesse Euroopa toimimise lepingu kaheksakümnendat artiklit, siis öeldakse, et solidaarsus tähendab vastutuse jagamist ja see tähendab ka finantsiliselt, aga kui koha peale jõuame, siis praegune olukord tundub et äh, meie aluslepingute artiklit kaheksakümmend ei ähm, respekteerita. tegemist on väga keerulise kiireloomulise olukorraga ja põhimõtteliselt äh, on Itaalia jäetud täiesti üksinda ning see, mis puudutab vastuvõtu identifitseerimiskeskuseid, siis äh, Eh, siis identifitseerimine toimub sajaprotsendiliselt, aga sellest ei piisa. oluline on ka päästetööde läbiviimine. oleme, arutasime ka vabaühenduste teemat ning äh, sellega seotud poliitikat, äh, poleemikat. Äh, praegusel hetkel on olemas ju reeglid peale rahvusvaheliste reeglite, mis kontrollib seda, kuidas vabaühendused tegutsevad, kuidas tegutsevad kõik need, kes praegusel hetkel päästavad Vahemerel uppujaid. ning nüüd rääkides veel poliitikast, siis eh, pean rõõmuga ütlema ka seda, et Euroopa kodanikuna esitasin ma ettepaneku eh, eh, ma härra Di Vallo eh, Euroopa kodaniku kandidaadiks tema poolt eh, tehtava vabatahtliku tööga, päästetööga. Eh, kõik need inimesed, kes on raskes olukorras, vajavad kaitset ja abi ja mitte uusi rünnakuid. meie töö praegusel hetkel tähendab ka seda, et me peame suutma reageerida kriitikale Itaalias äh, oleme takerdunud äh, ka äh, selles osas, kuidas ümberpaigutust läbi viia praegusel hetkel on selgelt näha, et praegune solidaarsuskriis tähendab seda, et valitakse välja tikutulega need inimesed, keda ollakse nõus vastu võtma. näiteks ollakse valmis võtma vastu ainult neid, kes kõige paremini sobivad ja see eh, puudutab eh, tihtipeale lükatakse ka tagasi need, kes vastavad kõikidele kriteeriumitele, see tuleb eh, hukka mõista, sest praegusel hetkel praegune süsteem surub põlvili nii Itaalia kui Kreeka, sest meil lihtsalt ei ole vahendeid kogu selle situatsiooniga üksi toime tulla. seega mina leian, et me peame toetama ja täiendama nende riikide tegevust. meil peab olema selleks institutsioonide vaheline jõud, mis tegutseks koha peal ning see, et praegusel hetkel oleks vaja ka sellist välispoliitikat, mis oleks kaasav ning suudaks reageerida ka äh, äh, parlamendi nõudmisele holistilise lähenemise kasutusele võtmiseks ning äh, tuleb reageerida eh, ka sellele, miks need inimesed lahkuvad, eh, immigratsiooni sügavamatele põhjustele tuleb mõelda. Eh, ja siin on veel üks oluline teema, mis puudutab naisi. inimkaubitsejad tihtipeale võtavad just eriti julmad meetodid nendega kasutusele ja vastuvõturiigid ei tee midagi selleks, et olukorda lahendada. suur tänu, Cecil härra Skribe, palun. Thank you very much <clears throat> uh,. Mr Masione. suur tänu. aitäh, härra minister, et te tulite meie sekka. ka mina tahaksin äh, tänada teid selle lähetuse eest, mis oli väga hästi korraldatud äh, ja tahaksin tänada ka meie kodanikuvabaduste komisjoni sekretäriaat ja kõik kulges sujuvalt, transport läks hästi, meil oli terve rida kohtumisi erinevate prokuröridega, kohalike omavalitsuste liidritega ja õppisime palju. nägime mõningaid, nii, nii paljusid asju oma silmaga panime tähele, et kõikide ametite vahel on koostöö väga hea iseäranis Frontexi peakorteri koostööd erinevate üksustega liikmesriikides oli rõõm näha. nii et äh, õppisime nii mõndagi ja sadamas kohtusime paljude marokolastega, kes hiljuti olid just maale tulnud ja nüüd nad olid just politsei valve all. ja marokolasi tuleb tõesti palju ja marokolased on need, keda saadetakse kõige rohkem tagasi korrapäraselt aga kui nemad saadetakse tagasi, siis, äh, siis äh, väga paljude taotlused vaadatakse koha peal läbi. õppisime veel ka seda, et siis saabujate arv Bangladeshist ja Nigeeriat, Nigeeriast kasvasid. ja minu küsimus on, et kuivõrd me oleme teadlikud sellest, mis tundub nendes riikides? meile öeldi ka, et äh, kolmekümne rahvaesindajad äh, Sahara-alusest Aafrikast tulevad äh, ja mõned isegi väitsid, et kuuekümne Sahara aluse Aafrika rahva inimesi tuleb Itaaliasse. kui meie panime tähele juba seda, et äh, olukord on muutunud, Põhja-Süraa-, äh, Põhja-Süüria, Põhja-Iraagi inimesed, Pakistani inimesed tulevad, aga aga nüüd on muutunud tulijate päritolupiirkond. ja kui see nii on, siis me peaksime mõtlema, äh, kuidas äh, oma tähelepanu jagada ja ka seda arvesse võtta, siis Castelnovo vastuvõtukeskus, muljetavaldav kogemus, keeletunnid, mida inimestele pakuti, inimesi õpetati kirjutama, lugema, pakuti teisi teenuseid ning kvaliteetseid teenuseid. kuid me kuulsime, et see keskus pannakse kinni struktuurilistel põhjustel Äh, nii et äh, mingi mäng seal käib. ehkki mõned mu kolleegid ütlevad, et me ei peaks äh, mingisuguseid kahtlusi tõstatama maffia osaluse kohta. aga siiski, meil on selline ütlemine, et lehed ei liigu ilma tuulehoota. nii et ähm, me oleme kuulnud kuulujutte sellest, et äh, mingisugused uurimised käivad seoses selle keskusega, kas te võiksite üksikasjalikumalt kirjutada nende keskuste äh, tööd ja äh, siis me ei külastanud teisi keskusi, mille puhul oli kahtlusi, et nad tehakse inimkulleritega koostööd. selle kohta oli suuremaid kuulujutte. kui teil on mingisugust infot selle kohta, siis Äh, siis äh, rääkige meile sellest, sellepärast et muidu võib äh, Euroopa Liit paneb väga palju raha nendesse keskustesse. siis Liibüa tegur. rääkisime, kuulsime, et inimkulleritel on põhimõtteliselt vabad käed ja vabaühenduste inimesed andsid meile videosid, mis kirjeldasid seda, mis tegelikult toimub seal kohapeal ja väga paljud inimesed on sellest tegelikult teadlikud. me saame aru, et äh, sisseränne on suureks äh, koormaks teie taristule ja hindame kõrgelt teie tööd ja äärmiselt muljetavaldavalt, äh, muljetavaldav oli see, kui hästi korraldatud on protsess. ja praegu, kui Vahemere marsruut ähm, on jällegi hoogu sisse saamas, on see veel päevakohasem. suur tänu ütleb härra Pugliese. kõigepealt tahaksin tänada härra ministrit sissejuhatava sõnavõtu eest, suur tänu ka Barbarale ja Lopes Aguilarile, kes meie lähetust juhtisid, tegemist oli väga eduka visiidiga Sitsiiliasse, suur tänu saavutatud tasakaalu eest ja ka visiidijärgse raporti eest. minu meelest lähetuse lähetus oli väga oluline, vägagi asjakohane ja Itaalia kolleegid, kes ei ole pärit äh, Sitsiiliast äh, ning ka üldse mitte Itaaliast pärit kolleegid, kõik saime ettekujutuse sellest, kuidas süsteem koha peal toimib. me saime rääkida kõikide asjaosalistega, kes äh, on kogu vastuvõtumenetlusega seotud ja selle eest hoolt kannavad. aga Ragusa prefektuur ja Kusta prefektuuri üks asi, prefektuuri ühed asjaolud näitavad, kui, kuidas on lood päritoluga. pärast äh, kokkulepet Türgiga ei tule enam süürlasi praktiliselt ja ümberpaigutamise Äh, programm on sellepärast läbi kukkunud, ümber paigutada saab ainult neid inimesi, kelle etniline ähm, päritolu ületab viie protsendi äh, saabujate künnise ja seetõttu praegu on ainult kolm protsenti äh, tulemas neid ja ma saan aru mõningate liikmesriikide äh, probleemi sellega seoses, aga me peame samas vaatama, äh, peame analüüsima, äh, kuidas rändevood kujunevad ja kui praegu viit protsenti ei saavutata, siis sellegipoolest on Itaalia raskes olukorras ja ma loodan, et kõik liikmesriigid on siiski valmis näitama üles solidaarsust. me peame Dublini süsteemi ikka põhjalikult läbi vaatama ja ära reformima, mitte ainult osaliselt. ja Miniti seadus vastab, on vastuseks ühele vajadusele Itaalias mina olen parempoolne, olen uhke selle üle ja seetõttu ei ole nõus mõningate eelkõnelejate sõnavõttudega pagulased, äh, varjupaigataotlejad soovivad äh, varjupaika, nad äh, esitavad taotluse, aga sageli neil ei ole põhjust varjupaika ta-, taotleda ja öö, nad jäävad sellegipoolest vähemalt kolmeks aastaks Itaaliasse, see läheb päris palju raha maksma ja öö, see uus seadus võtab arvesse seda anomaaliat, mis, millal Itaalia kannatas. üks küsimus härra Manzionale, kas te võiksite öelda meile, kui palju Itaalia kulutab vastuvõtusüsteemile, milline on see number? ma olen kuulnud siin neli koma kuus miljardit eurot kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal prognoositavalt. aga milline see number tegelikult on ja kui palju Euroopa Liit maksab Itaalia lii-, Itaaliale kompensatsiooniks selle eest natuke? Grazie, grazie, president. suur tänu härra esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tänada aseriigisekretäri Domenico Mancionat ettekande eest äh, ja selle eest, et te aitasite meil ette valmistada lähetust Itaaliasse. suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes osalesid sellel lähetusel. töö kulges hästi. tänaseks on minu meelest selgunud see, kui palju Itaalia ametivõimud ja Sitsiilia ametivõimud ise äranis on pingutanud selle olukorra lahendamiseks ja kui palju nad on saavutanud. jah, tõesti on vastu võetud erinevaid ähm, seadusi, see Miniti äh, seadus ja saatjate alaealiste seadus Itaalias äh, on äh, sisse toodud kriisikeskuste süsteem, kriisikeskuste süsteem ja nii edasi mina olen eriti tähelepanelikult äh, jälginud, mis juhtub saatjate alaealistega ja tänu kohalikele ametivõimudele ning äh, vabaühendustele, iseäranis Sitsiilias, äh, pakutakse alaealistele nüüd päris suurt kaitset. kantakse hoolt selle eest, et nende eest hoolitsetakse ning nende integreerumine läheks hästi. tahaksin tänada teisi kolleege asjakohaste kommentaaride eest ning ähm, suur tänu, et nad on võtnud vaevaks mõista, mis koha peal aset leiab. mina ise olen pärit äh, Sitsiiliast, nii et minu jaoks on see seda tähtsam. ränne on kaasa toonud tõelise humanitaarkriisi, olen nõus härra Mantsione sellekohaste märkustega, meil on vaja struktuurilist Äh, struktureeritud äh, lahendust selle probleemi lahendamiseks. loomulikult äh, meie piir on Euroopa piir. Sitsiilia rannik ei ole mitte ainult Sitsiilia piiriks või Itaalia piiriks. ja ma arvan, et nüüd tuleks varjupaigasüsteemi reformida, ka teised on seda öelnud, ning ähm, selle eelduseks on kõigepealt Dublini konventsiooni reform ma tean, et ähm, alguses nähti asja teistmoodi ja nüüd on vastutus nende riikide äh, õlul, kust inimesed tulevad. igal juhul on vaja reformi, meil on vaja äh, aga selles reformi ootuses vaja kiiret menetlust saatjate alaealistele, lapsed kõigepealt, äh, rändajad seejärel. lapsed peavad olema kaitstud. kolleegid, kes ähm, minu enne mind sõna võtsid, rõhutasid, et solidaarsus on oluline, tõesti, solidaarsus on oluline, aga mitte ainult. Äh, kanda tuleb ka oma vastutust. paljud liikmesriigid aga üritavad oma vastutusest kõrvale hiilida ja sellega ei tohi kuidagi nõus olla. Itaaliat ei saa jätta omapäi ja kõik liikmesriigid peavad oma vastutust kandma ning äh, aitama meil seda probleemi lahendada. ma arvan, et meil on vaja õiguspäraseid viisi, viise Euroopa Liitu sissetulekuks. ja me peame võitlema inimkaubanduse vastu inimkullerite vastu, peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liidus äh, on äh, vastavad õigusaktid paigas, on paigas äh, sanktsioonid ning äh, oleks äärmiselt kahju, kui ähm, äh, tuleks tõesti hakata sanktsioone rakendama selleks, et liikmesriigid lõpuks ometi oleksid valmis oma vastutust kandma, kandma ning äh, solidaarsust üles näitama. loodetavasti solidaarsus ning vastutus tulevad iseenesest ning vabatahtlikult ilma karistusteta ja trahvideta. aga kui on vaja trahvi, siis palun. jah, mina ma tahaksin äh, liituda nende kolleegidega, nende eelkõnelejatega, kes tänasid Itaalia ametivõime tehtud töö eest. mina olin Sanchusa laeval äh, eelmisel laupäeval. sellelt laevalt juhitud äh, laevalt juhitate, juhitakse kogu päästeoperatsioon Maltal ning Euroopa Liidu Ameerika Ühendriikide delegatsiooniga äh, ka olime sellel laeval, üksteist äh, Ameerika Kongressi liiget äh, olid ka koos meiega. ning pidime tõdema jah, et viimased rändevood olid Bangladeshist, Nigeeriast, Marokost ennekõike. ja sellest võib teha palju järeldusi. nimelt selliseid järeldusi, et me ei saa ignoreerida, milline mõju on meie tegeluse, tegevusel nendes riikides. kõik see on samuti seotud rändevoogudega. kinnitan omalt poolt, et jah hoolimata sellest, et meie valitsused ütlevad, et äh, kõik on valmis, äh, kõik on tehtud ja, ja operatsioon Sofia ka on valmis äh, selleks, et inimkullerite ärimudelit õõnestada, aga tegelikult me mängime ainult kaardid kätte inimkulleritega, kät-, kulleritele, sellepärast et kuni meil ei ole õiguspäraseid kanaleid Euroopa Liitu tulekuks, sii-, varjupaigataotlejatena või sisserändajatena, siis me maksame äh, Äh, lihtsalt inimkulleritele, mängime neile kaardid kätte ja olukord nende ärimudelid on muutunud, äri on muutunud, marsruudid, paadid, äh, äh, kasutatakse Hiinast, Hiinas toodetud kummipaate, läbi, mis tuuakse läbi Türgi Liibüasse ja nii edasi, olukord muutub üha hullemaks iga päevaga. ja kui me vaatame lähetuse aruannet, siis äh, Itaalial on olemas süsteem turvaliseks äh, ning õiguspäraseks Euroopa Liitu sissetulekuks äh, humanitaarviisade näol. seda tuleks teha ka Euroopa Liidu tasandil. sellisel juhul me võtaksime sissetulekuvõimaluse inimkulleritelt, aga paraku praegu ei ole olnud piisavalt solidaarsust ja ja Dublini süsteem ei toimi, ega isegi ümberpaigutamise süsteem ei toimi. võtkem näiteks minu koduriik Portugal, minu koduriik Portugal on saanud viimase aasta äh, üle tuhande sisserändaja Itaaliast ja Kreekast ja nelikümmend protsenti nendest inimestest, kes on ümber paigutatud, on lihtsalt kadunud kuskile. vähem kui ühe kuu jooksul on nad kadunud, sellepärast et nad äh, äh, juba olid enne organiseerinud, kuidas minna sinna, kus on nende sugulased ja nii edasi, Saksamaale ja mujale ja nii edasi ja nii edasi ja äh, neil olid kõik asjad juba korraldatud. Äh, mida kauemaks neid jätta nendesse laagritesse, äh, sellisesse limbosse Itaalias ja Kreekas, seda rohkem on neil aega, et oma edasine marsruut ära planeerida ja jõuda oma algsesse sihtkohta, kasutades neid samu inimkullereid. ja tegemist oli tõesti päris varjupaiga taotlejatega ja Iraagi inimestega ja Süüria inimestega ehkki neid praegu Itaaliasse ei tule, nagu me kuulsime. ja siis äh, olen saanud äh, rahvusvaheliste varjupaiga äh, pagulaste organisatsiooni aruande äh,, kus on järeldus, et olukord kriisikeskustes on kohutav ning äh, ma arvan, et meil oleks vaja äh, Äh, konkreetset lähetust, teen selle ettepaneku kirjalikult äh, ka Mariale. meil on vaja lähetust äh, kriisikeskustesse, et me saaksime hinnata naiste ja laste olukorda, kes on kogu reisi ajal sattunud seksuaalse vägivalla ja vägistamise ohvriteks. Neil ei, me peame vaatama, kas neil on seks-, kas neil on psühholoogiline ja meditsiiniline abi olemas. ja minu peamine küsimus Liibüa kohta. mina ei tahaks, et meie oma vastutuse äh, suunaksime teistele väljaspoole Euroopa Liitu. olen äh, hukka mõistnud äh, Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe ja Inimõiguste Nõukogu esimees eile esitas hoiatuse varjupaiga taotlejate kollektiivse kohtlemise Äh, kohta, äh, kui need saadetakse Kreekast Türgisse ja käisin varjupaigakeskust, äh, kinnipidamiskeskustes Liibüas Gaddafi päevadel, sõjapäevadel ja ma tean, et need kinnipidamiskeskused on praegu veel viletsamas olukorras, need on põhimõtteliselt orjalaagrid ja piinamislaagrid. nii et kui olgu siis tegemist Itaalia või Euroopa Liiduga, kui me äh, anname vastutuse nendele äh, kinnipidamiskeskustele, siis tegelikult me rikume inimõigusi. me teame, Itaalias teatakse seda rohkem kui kuskil mujal, et, et äh, Liibüa äh, probleem ei saa lahendatud äh, ennem kui äh, valitsemissüsteem on paigas äh, Liibüas. siin ei ole ainult mereturvalisusega seotud äh, küsimused mängus äh,. meie ei tahaks olla kaasaaitajaks äh, sellistele kuritegudele. kui paljud inimesed, ma tahaksin teada, on tegelikult tagasi saadetud äh, liikmesriikide poolt, äh, kes on eesliinil liikmesriikide nagu Itaalia poolt? suur tänu! ja kaks viimast kõnelejat, härra Koster ja Marju Lauristing. palun piirduge kolme-nelja minutiga, et, et härra minister saaks vastata ka teie märkustele. härra Koster, palun suur tänu, härra minister, teie sõnavõtu eest. kõigepealt ma tahaksin austust avaldada Itaalia valitsusele sellest, et olete teinud tõesti väga tõsiseid jõupingutusi selle nimel, et kuidagi saada kontrolli alla see humanitaarkriis. viitaksin kahele aspektile kõigepealt nagu ennegi on meil praegu selline olukord, kus pagulased hukkuvad Vahemerel tuhat kuussada inimest äh, sellel aastal ainuüksi. Teie valitsus käivitas Mare Nostra programmi, äh, aga sellepärast, et äh, liikmesriigid ei näidanud üles solidaarsust, teised jäi see asi soiku nagu ma saan aru, Itaalia valitsus üritab jätkuvalt väga paljusid inimesi päästa. kas te võiksite tuua mõned arvud selle kohta, et kui mitu inimest te olete suutnud päästa oma valitsuse tegevuse äh, Ledanu, kas te näete mingisugust võimalust, et teised liikmesriigid võiksid toetada süsteemi, süstemaatilist äh, Euroopa mere äh, hädaabisüsteemi tagamaks ja selle, et inimesed ei äh, upuks Euroopa piiridel. minu meelest on see üks kõige suurem katastroof, millega me oleme silmitsi. see Vahemerel uppumine peab lõppema me näeme, et, et toimub selline asjaga leppimise efekt, mul on veel meeles mõned aastad tagasi, kui Lampeduusa rannikul pagulased hukkusid, pidasime me siin leinaseisaku, aga täna sureb seal inimesi järjest ja enam ei peeta neid leinaseisakuidki. see on väga tõsine katastroof ja kui me inimõiguste küsimustega ei tegele, siis mul tekib küll mure, et me ei suuda ka enda kodanike osas enam inimõiguste ees kinnihoidmist tagada. teine probleem, millest te ka rääkisite, puudutas paindlikku solidaarsust. mina arvan, et me peame mõtlema täiesti uutele kontseptsioonidele selleks, et uued liikmesriigid ka äh, panna pagulasi vastu võtma me peame mõtlema äh, sellisele motiveerivale süsteemile regioonides ja linnades, mis paneks äh, võtma kõik vastu pagulased. selleks äh, võiks olla Euroopas mingisugune rahastu, mis oleks äh, põhimõtteliselt selline humanitaarinvesteeringute rahastu, kus äh, oleks siis võimalik regioonidel ja linnadel raha saada näiteks elamutesse investeerimiseks, haridussektori toetamiseks, sellega aidataks pagulaste olukorra äh, raskuse leevendamisele ja aitaks ka siis luua töökohti, millega võib-olla, millele tänu siis võib-olla kohalik elanikkond võtaks ka kõik selle paremini vastu. me peame kuidagi selle asja jõulisemalt edasi viima, et me saaksime pagulasi toetada, aitäh. suur tänu ja nüüd lõpetuseks Marju Lauristin. suur tänu ma olen nõus äh, härra Kösteriga selles osas, et meie tegevus peaks olema kontsentreeritum ja natukene paremini organiseeritud, see rahastu, millest te rääkisite, ja et meil on vaja vahendeid selleks, et aidata kaasa kriisikeskustes ja vastuvõtukeskustes olukorra parandamisele ja et mitte ainult laste ja äh, saatjate alaealiste olukorda parandada, vaid üldiselt see aruanne on, on ka tegelikult väga hea ja mul tekkis küsimus. Te toote siin arvnäitajaid äh, ümberasustamise kohta, et kui palju on ümber asustatud Itaaliast võrreldes Kreekaga ja on tõesti hämmastav, et Kreekas on see ümberasustamise määr äh, väga kõrge. minu koduriik on Eesti ministeerium, kes äh, aktiivselt otsib praegu võimalust dialoogiks Kreeka ja Itaaliaga Nemad on öelnud, et koostöö Kreekaga sujub väga hästi ja et Kreekast on inimesi ka ümber asustatud. aga äh, ministeeriumi inimesed on öelnud, et Itaaliaga on natukene keerulisem, äh, isegi palju keerulisem saada kontakti ka kriisikeskustes ja äh, ei ole valmis ka pagulased selleks ümberasustamiseks. Te ütlesite äh, esialgu, et infost ei piisa pagulaste jaoks, nad ei ole valmis liikuma ja minu küsimus, olukord on ju käes, äh, kas vahepeal on midagi muutunud, kas olukord on paranenud, kas infovahetuse osas on midagi paremaks muutunud, kas registreerimise osas on ka äh, koostöö paremaks äh, muutunud teiste liikmesriikidega ja ka ümberasutamise puhul tegelikult ei ole väga normaalne, et Kreekal läheb see nagu paremini kui Itaalial. milles on probleem? suur tänu, tõesti väga sisutihedad märkused ja härra minister, teil on nüüd võimalus vastata. Äh, vastake siis palun nii hästi kui vähegi võimalik nendele paljudele küsimustele, aitäh. Äh, suur tänu teile, esimees. küsimused, mis siin tõstatati, on kõik väga äh, ajakohased ja olulised ning äh, ma mõtlen, et ma vastan ähm, neile nii-öelda gruppide kaupa, sest mõtmed neist äh, on üsnagi sarnased teineteisele. ning äh, kõigepealt isiklikust seisukohast lähtudes ma olen neli aastat valitsuses selle küsimusega tegelenud olles äh, aseriigisekretär äh, siseministeeriumis ning olen äh, tihti tunnistanud endale, et ebakindlust on väga palju ja kindlust väga vähe. ja üks väheseid kindlaid asju on see, et Euroopa tasandil toimiv poliitika, see, mis peaks olema mitte ainult Euroopa ülene, vaid ülemaailmne Äh, ei toimi ning äh, äh, praegusel hetkel on immigratsioon globaalne ning ei maksa arvata, et igaüks oma tagahoovis suudab probleemid lahendada. teine põhimõtteline küsimus on see, et me kõik keskendume sellele, selles arutelus vastuvõtule Eh, kuid eh, vastuvõtmine ning merepääste on kõigest eh, esimesed sammud väga pikas protsessis, mis tuleb kõik koos, üheskoos lõpule viia. ning ei saa mõelda, et see, need küsimused on ainult teatud konkreetsete riikide probleem ning eh, tahate andmeid saada, ma annan teile andmeid. kaks tuhat viisteist eh, jõudsid Itaaliasse eh, sada seitsekümmend tuhat inimest üle mere ja kakssada, kaks tuhat seitseteist jõudis Itaalias sada kaheksakümmend üks tuhat inimest ning praeguseks on Itaalias jõudnud selle aastanumbri sees kuuskümmend üks tuhat inimest, seda on rohkem kui möödunud aastal samal ajal ning äh, üritame äh, me räägime siin nii, nagu oleks tegu arvudega, tegu ei ole arvudega, vaid inimolenditega. Äh, ning siin tuleb arvestada, et siin on tegemist inimestega, kes on suhteliselt mugavalt suutnud reisida ning teised jällegi on äh, jõudnud äh, väga ras-, suurte raskustega Vahemereni, on, on neid, kes on põgenevad vägivalla eest, on neid, kes, äh, keda on vägistatud, alandatud, mõnitatud, kõik selleks, et, kõik sellepärast nad loodavad Euroopasse jõuda. ning ma sooviksin, et Euroopa äh, lähenemine keskenduks rohkem solidaarsusele ja vähem kontrollile. et ei stigmatiseeritaks eh, inimesi, loomulikult keskne vastuvõtusüsteem ei ole täiuslik, ma ei ole kunagi seda väitnud, kell neli, kui me räägime sellest, mis toimus neli aastat tagasi Itaaliast, Äh, siis me pidime vastu võtma kakskümmend neli kuni kakskümmend tuhat üheksa, kakskümmend üheksa tuhat inimest aastast ja praegusel hetkel on neid kaheksa korda rohkem kolme aastaga äh, ning äh, on üsnagi loomulikult on sellega kaasas käinud ka mitmesuguseid probleeme, eriti võttes arvesse, et meie eesmärk on luua väikeseid vastuvõtukeskuseid Äh, üritame teha äh, seda, mm, sest äh, üritame leida konsensuse ka territoriaalsel tasandil ning konsensuse leidmine samal ajal, kui jõutakse sada kaheksakümmend tuhat inimest jõuavad kohale, on väga väsitav ja see tähendab ka seda, et on vaja aega ning see on see praegune üldraamistik. kuid ähm, Mm, ma ürit-, no loodan, et ma ei üritanud, et ma ei unustanud ära ühtegi vastust. jah, see, mis puudutab nüüd eh, vastuvõtu identifitseerimiskeskuseid, siis eh, siis tõepoolest eh, Amnesty International tõepoolest viitab võimalikku vägivalla kasutamist teatud isikute suhtes Itaalia võimuesindajad eh, on eh, kinnitanud, et selliseid eh, vägivallajuhtumid ei ole leidnud kinnist-, kinnitust. mina saan öelda seda, võin öelda ainult seda, et et see Amnesty raporti autor ei ole kunagi Itaalia võimu esindajatega eh, vestelnud, mina pole temaga kunagi kohtunud. nii et eh, ausalt öeldes see on väga väheusutav. eelkõige eh, sellepärast, et allikad on täiesti anonüümsed. samuti kunagi ei ole ja teiseks kunagi ei ole kunagi ühtegi süüdistust kellegi vastu eh, esitatud ning peale selle on selline, oleks selline käitumine täiesti vastuolus eh, soovitata, soovitava eesmärgiga. olen käinud vastuvõtukeskustes ning eh, üks Pavlini paradoksidest on see, et kõik soovivad identifitseerida, lasta ennast, et nad saaks oma, oma teekonda jätkata ja samas võib-olla just sellepärast hiljem võidakse needsamad inimesed Itaaliasse tagasi saata. aga olgu. ma saaksin äh, ma ei näe miks äh, oleks vaja sundida kedagi ehm, äh, selle, sellisel juhul väl, välis, äh, vägivalda kasutada, sellepärast et, et selline inimene, kes hakkaks vastu, kui talt soovitakse võtta sõrmejälgi, see saadetakse lihtsalt väljasaatmiskeskustesse, mida keegi ei soovi. ning äh, kuna tegemist on seega informatsiooniga, mille algallikad on anonüümsed ning eh, ning võttes arvesse, et selline käitumine oleks eh, täielikus vastuolus inimese eh, tegelike soovidega, ühesõnaga kõige seoses, seoses sellega olen ma suhteliselt rahulik ja ma ei muretse eriti Itaalia võimuesindajate käsit-, käitumise pärast selles osas praegusel hetkel on töö neil, mis nad peavad tegema, äärmiselt pingeline ja seda nii nendel, kes äh, merepäästet äh, läbi viivad, kui ka neil, kes vastuvõtuga tegelevad. mis puudutab nüüd äh, illegaalset illegaalset merepäästet, sellist asja pole olemas, selle koha pealt on olemas rahvusvahelised reeglid, sest äh, Eh, on olete nähtud üsnagi karmid eh, sanktsioonid eh, nende suhtes, kes, kui nad näevad hukkuvat laeva, et nad ei ürita laeva või laeval olevaid inimesi päästa, nii et siin ei ole mitte mingisuguseid juriidilisi kahetimõistmiseid. ning kok- Eh, oluline küsimus loomulikult siin on ka läbipaistvus, sest eh, nagu ma teile ütlesin, näiteks oli selliseid aluseid eh, Sitsiilia lähistel, kes ei allunud meie piirivalve käsklustele, kui tegemist on alusega, mis võtab peale sadu inimesi ja otsustab ise, kuhu ta Äh, sadamas seda äh, läheb äh, ankru täitma, see võib segadusse ajada kogu vastuvõtusüsteemi, kõik vastuvõtustruktuurid. sest sadamas võib olla selline struktuur, aga võib ka mitte olla. ning see tähendab seda, et koordineerimistöö peab e-, eksisteerima, see tähendab seda, et on vaja koostööd vast-, Eh, saabu vastuvõtva riigivõimu esindajate ja muude organisatsioonide vahel. Eh, samuti on vaja vabaühenduste tegevuses suuremat läbipaistvust ning peale selle eh, sellele ongi raske midagi lisada, sest küsimus ei ole Äh, päästmises, päästmisprotsessis, sest selles osas äh, ei ole midagi lisada, sest see on kiiduväärne tegevus, vaid äh, tõesti probleem on poliitilise ja tehnilise iseloomuga äh,. alu äh,, aru peab lihtsalt saama sellest, et äh, et nende jaoks, kes praegu Vahemere tegutsevad, on Itaalia ainuke nii-öelda turvaline sadam ning äh, Eh, probleem on tõesti ka selles, et eh, on täheldatud eh, kuritegelike organisatsioonide sekkumisega ning tõesti kõige suuremates vastuvõtukeskustes on selliseid intsidente täheldatud, see ei puuduta mitte ainult Itaaliat, see, need vastuvõtukeskused, kus vastuvõetavaid on eriti palju, siis kui nii-öelda on tõesti eripäraseid teenuseid täheldatud eh, ning eh, eh, kuna tegemist on väga suurte summadega, siis võivad selle vastu tõesti huvi tunda, ebatervet huvi tunda ka kuritegelikud organisatsioonid. ning Euro, äh, mis puudutab nüüd raha, siis äh, ka neli, Itaalia on neli miljardit juba äh, suunanud vastuvõtusüsteemile. seda on rohkem kui see, mida, mida Euroopa on seitsme aasta jooksul Itaaliale andnud ning Te mõistate isegi, kui keeruliseks, kuivõrd see keerulisemaks muudab veel kogu vastuvõtusüsteemi ülesehitamise Itaalia jaoks ning eh, eh, kui me alustasime eh, Mare Nostrumi projekti, siis esialgu oli summa umbes kolmesaja miljoni suurune, nüüd aga on juba mitmekordselt ligi kümme korda suurenenud see. niisiis ma ei usu, et see oleks põhiline äh, probleem ning äh, oleme äh, käivitanud erinevad kontrollisüsteemid, ennetussüsteemid, samuti mehhanismid, mis lõid erinevaid ähm, tüüpprojekte, ühesõnaga erinevaid samme astuti, mis, kes halva halbade kavatsustega inimesed vastuvõtusüsteemist eemale hoida, hoiaks, aga kõige parem süsteem on äh, selline, kus äh, luuakse väikesed vastuvõtukeskused üle terve territooriumi, äh, kus kaasatakse ka kohalik kogukond, sest see on kõige parem kontroll, mida on võimalik läbi viia. sest parim kontroll ei ole mitte standardite poolne, vaid nende poolne, kes soovivad panustada äh, solidaarsuse suurendamise ning kes soovivad äh, luua sellise projekti, mis ähm, äh, aitaks ühtlasi vastu võtta väikeste äh, gruppide kaupa inimesi. mis puudutab alaealisi, kellel, saatjate alaealisi, seadus on olemas, kuid see on üks kõige esimesi ja kõige olulisemaid seadusi selles valdkonnas ning äh, võin siinkohal rõhutada ainult seda, et tõeline Euroopa plaan, mis äh, äh, tegelikult aitaks tegeleda saatjateta alaealistega, ei ole kunagi tegelikult vastuvõtu, vastu võetud. ning praegusel hetkel on kakskümmend kuus tuhat sellist noort vastu võetud ning praeguses sel praegusel hetkel üksinda on neid Itaaliast kuusteist tuhat ning äh, arvata ning nende vastuvõtmine on märkimisväärselt kulukam kui täisealiste vastuvõtmine. nii et äh, meil oleks väga hea meel, kui Eh, ma tuleks väga hea meel selle üle, kui kõik need valvsad silmad, kes kontrollivad kõik, me teeme kõike seda, mida seadus meilt nõuab, eh, asenduks teatud määral suurema eh, koostööga, sest üksinda me küll ei jõua enam varsti selle kõigega tegeleda. mis puudutab nüüd Liibüat ning probleemi väljaspoole viimist, siis kõik sõltub meist. kokkulepped Liibüaga võivad olla halvad või head jah, see sõltub meist. see on minu isiklik arvamus, loomulikult äh, võite äh, seda arvamust äh, kritiseerida nii karmilt kui tahate, kuid ähm, järgmise kahekümne aasta jooksul, kui me muudkui laseme edasi tee, tagasi sõita neil laevukestel Vahemerel, siis sellel küll mingit mõtet ei ole. samas aga kui äh, arvame, et teised meie probleemid äh, lahenevad, lahendavad, siis äh, see mind üllataks küll tõsiselt. kui aga üritatakse luua mingisuguse toimiva koostöö, sest endiselt väga palju sureb inimesi Vahemerel ning kui suudetakse eh, eh, luua sellised struktuurid, eh, mida juhivad rahvusvahelised organisatsioonid, mitte Liibüa võimud, nii palju kui neid on, siis kui oleks võimalik luua koha pealt legaalseid võimalusi Euroopasse jõuda, siis see minu meelest peaks, kui see toimima hakkaks, tooks see kaasa positiivseid äh, Eh, tagajärgi, mis eh, ulatuks kaugemale kui mingisuguste kokkulepete sõlmimine Liibüaga ainult. ning eh, küsimus ei ole selles, et vastutus langeb ainult Euroopale, vaid ka Aafrika riikidele, päritoluriikidele ja transiitriikidele. see peaks olema see oli ka äh, järeldus, milleni jõuti äh, Rooma kohtumisel möödunud nädalal. niisiis, äh, nagu ma ütlesin, kui kui räägitakse see probleem Euroopast väljaviimisest, siis kahtlemata ma saan aru kõikidest häma-, kõhklustest, mis, mida siin väljendati, kuid mis puudutab nüüd äh, koostööd religioossete organisatsioonidega Itaalias see eh, toimub. Eh, näiteks eh, on mõned religioossed organisatsioonid toonud legaalselt tuhat inimest varjupaika Itaalias ning ka teised Euroopa riigid soovivad selles osas koostööd teha, kuid selleks, et need kaks asja ikkagi koos käiks, siis ma eh, leian, et on kummaline, et eh, kui räägitakse illegaalsete võimaluste, saabumisvõimaluste loomisest, tuleb sealjuures siiski tegeleda ka illegaalsete võimaluste eh, vastu võitlemisega, nii et minu meelest Eh, eh, praegusel hetkel vastasel korral, kui me neid kahte probleemi ühel ajal ei suuda lahendada, siis eh, tekib võimalikult, võimalik konflikt. mis puudutab nüüd ümberpaigutamist, siis ümber paigutatakse ainult need, kes Eurostati andmete kohaselt Eh, on eh, asüülikõlblikud. see ei näita küll mingit pidi koostöövalmidust ega solidaarsust, vaid see näitab pigem suurt tõrksust sest, sest eh, seitsekümmend viis protsenti inimestest jäävad niimoodi välja, mitte keegi ei usalda vastuvõtja riigi või Euroopa Komisjoni poolset arvamust, üritatakse äh, Äh, äh, ühesõnaga, see tähendab äh, seda, et praegusel hetkel, praeguse süsteemi järgi antakse asüüli ainult eritrealastele ja süürlastele. ning see tähendab siis seda, et väga väikesel osal saabujatest on mingisugune võimalus ümberpaigutusele ning see puudub, puudutab ka neid ümberpaigutusi, mis on juba tehtud. Kreeka ei ole, ei saa öelda Kreeka teeks rohkem koostööd kui Itaalia, sest on täiesti loomulik, et kuna Kreekas on sada kakskümmend tuhat inimest vaja praegu ümber paigutada kiirelt, Itaalias vähem seega ei saa öelda, et Itaalia üksi on vastutav ja kohustatud äh, in, äh, informatsiooni jagada ning äh, minul on praegusel hetkel vajalik leida võimalikult palju informatsiooni nende inimeste kohta, kes soovivad edasi minna. loomulikult on vaja teha midagi Dublini süsteemi parandamiseks ja seda ka eelpool öeldut arvestades, sest kui me kavatseme muuta süsteemi veelgi äh, bürokraatlikumaks, siis kogu see ümberpaigutussüsteem äh, töötab veel halvemini kui seni, kui ta praegu juba, praeguseni juba väga halvasti toiminud on. ning äh, mis puudutab nüüd, ma kohe lõpetan, ainult üks minut, ma jätsin nüüd ähm, seadusest rääkimine äh, viimaseks, sest see tekitas väga palju eriarvamusi ning äh, äh, olime kokku leppinud selles, et kolme, et kolm aastat on pisut liialt pikk aeg. ma ei mõtle siin ainult inime-, selle inimese õigustele, kes süsteemi kantakse, vaid ka süsteemi enda peale, sellepärast et äh, et äh, see peab tähendama seda, et süsteeme peab olema võimeline ennast laiendama, vastasel korral viie äh, aasta jooksul jookseb see süsteem lihtsalt kokku ning äh, õigussüsteem on mitte ainult seda, et süsteem peaks olema toimiv, vaid ka leiti, et juba ülekuulamise käeltel äh, peaks, saaks toimuda äh, registreerimine ning äh, täiesti ausalt öeldes eesmärk oli praegusel hetkel see, et, et menetlus üritati teha sujuvamaks, ilma et see kuidagi riivaks äh, Äh, asüülitaotleja õiguseid. suur tänu, härra Mantsione. enne kui kolleegid, kes selle teemaga on äh, väga pinevalt tegutsenud, äh, lahkuvad, tahaksin ma tänada teid kõikide delegatsiooni liikmete nimel, teid, härra minister liikmed äh, tõesti panustasid palju sellesse külaskäiku ja härra minister, nagu te näete, neid, see teema puudutab väga teravalt äh, Dublini määrus, äh, ümberasustamine, kõiki kolleege ei ole täna kohal, aga meil on tõesti väga suurte kogemustega kolleegid, kes selle asjaga tegelevad ja, ja ma tänan teid selle eest, et teie võtsite endale selle kohustuse ja tulite pärast meie delegatsiooni visiiti ka meile külla tööd on veel palju, täna pärastlõunal kohtume komisjoniga veel laste ja rände küsimustes. nagu te näete, tõesti oleme võtnud endale väga-väga suured kohustused selle teema lahendamisel, nagu ma saan aru, te olete sellest teadlikud. nii et suur tänu, et te tõesti leidsite aega selle teemaga tegelemiseks. kahjuks tõesti Äh, aega on täna väga vähe ja rohkem ei ole võimalust aega seda dialoogi pidada, aga tänan sekretäriaati ja tänan kolleege selle suurepärase ülevaate eest. suur tänu. kolleegid, äh, läheme nüüd edasi, äh, ühiskohtumine Liibe ja Naisõiguste Komisjoni vahel ja ma paluksin Naisõiguste Komisjoni esimeest siia ülesse komisjoni koosolekut juhtima, tegemist on lühikese ühiskoosolekuga ja Vilja tuleb siia ülesse ja ma samal ajal alustan siis juba ka sissejuhatusega, ma vabandan, et natukene oleme ajakavast maas.